αρχίζει η συνεδρίαση. καλημέρα σας. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη αφορά συζητήσεις σχετικά... Tere hommikust! Esimene päevakorrapunkt täna hommikul puudutab inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumist kodukorra punkti sada nelikümmend neli kohaselt ja kõigepealt me arutame inimõiguste ja usuvabaduste rikkumist Burkina Fasos ja ma tuletan kõigile kohalviibijatele meelde, et teil on võimalik paluda sõna vaba mikrofoni voorus ja te saate esitada sinise kaardi küsimusi kas traditsioonilisel moel või nii, et te kasutate uut elektroonilist registreerumise süsteemi ja see, kuidas seda kasutada, on teile ilmselt juba selgitatud, aga saate seda siis lugeda ka väljaspool seda saali instruktsioonidest ja nüüd proua Kanko suur tänu, äh, lugupeetud juhataja, minu süda tilgub verd, minu ma-, riik äh, Burkina Faso on äh, täielikult laastatud, sellepärast et seal valitseb vägivald ja vägivaldsed islamistid panevad seal toime hirmutegusid. ning see vägivald ei ähvarda mitte ainult Burkina Fasot, vaid kogu Saheli regiooni ja rünnatakse ka mošeesid. terroristide ja vägivallatsejate ainuke eesmärk on hävitada kogukond. Nad lähevad kohtadesse, kus inimesed kogunevad rahumeelselt, palvetavad, teostavad oma usuvabadust ja panevad toime terroritegusid. sellel, nendel terroritegudel on väga laiaulatuslikud tagajärjed ja need tagajärjed võivad olla karmid ka Euroopa jaoks see ei puuduta mitte ainult rändeprobleemi, ehm, kuid me ei tohi ka unustada seda, et tegemist on inimestega ja Euroopa Liit peab Saheli regiooni toetama selleks, et tagada Saheli regiooni turvalisus ja ka jätkusuutlik areng selles piirkonnas ning Euroopa Liidu ja Aafrika head suhted. me peame terrorile vastu astuma ja peame aitama Burkina Fasot ja Saheli piirkonda, me ei tohi neid jätta maha, sest eh, muidu võivad tekkida sellised eh, komplikatsioonid, mille tõttu kannatab ka Euroopa. suur tänu! aitäh ja nüüd eh, proua Jones kaheks minutiks mitte kedagi ei tohiks allutada vägivallale lihtsalt oma usulise kuuluvuse või mis tahes muu identiteedi osa tõttu, olgu see siis seksuaalne, poliitiline või muu orientatsioon, mitte keegi ei tohiks selle tõttu kannatada. kuid Burkina Fasos pannakse toime just nimelt sellist vägivalda, täna täna on, tänaseks on tapetud juba kümneid tuhandeid inimesi ja tekkinud suur hulk sisepagulasi, kokku pool miljonit. Burkina Faso Vaasas on usuline mitmekesisus ja seda tuleks äh, kiita. ma kiidan ka kõiki neid äh, vapraid inimesi, kes kõikides kogukondades töötavad äh, selle nimel, et religioonide vahelised konfliktid kaoksid. turvalisust ja julgeolekut ei saa tagada relvade abil. me näeme ju Burkina Fasos, et valitsus lihtsalt hukkab neid, kes on vastased, kuid see põhjustab veelgi rohkem radikaliseerumist ka Burkina Faso valitsus peab austama inimõigusi, kui ta tahab tagada julgeoleku, mitte lihtsalt külvata rohkem hirmu. julgeolekuga käib kaasas ka minimaalne normaalne elatustase. see tähendab seda, et Burkina Fasole tuleb tagada majanduskasv, kuigi praegu ei ole selleks erilist lootust. kliimamuutus on eriti negatiivselt mõjutanud just Burkina Fasot ning Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika, näiteks eh, piima äh, pulbri doteerimine põhjustab ka probleeme, sest õõnestab nende piimatööstust. me peame tagama, et Burkina Fasos tagatakse julgeolek ja inimõigused ja peame töötama äärmuslaste vastu, nii et me saaksime üles ehitada rahu läbi dialoogi, aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna proua Arena. lugupeetud juhataja, suur tänu, Burkina äh, Faso on esimene Lääne-Aafrika äh, riik, kus on, kus elavad koos nii kristlased kui islamiusku inimesed, moslemid, kuid kahjuks on seal palju religioos, religioonide vastast vägivalda, juba aastast kaks tuhat kaksteist on see vägivald eriti hirmus ja see on suunatud just tsiviilühiskonna vastu, tsiviilelanikke ähvardavad nii džihadistid kui ka relvajõud Burkina Faso peaks olema avatud riik, mille tegevus põhineb dialoogil, kuid eh, praegu on Saheli regioonis olukord väga hull. paljud eh, inimesed, paljusid inimesi rünnatakse, paljud inimesed elavad sügavas vaesuses ning riigis eh, ja regioonis üldiselt lokkab korruptsioon. riik peab inimestele tagama nende õigused ja me arvame, et tuleb ähm, jätkata rahulikke julgeoleku tagamise operatsioone. tuleb äh, anda ka väga kiiret äh, abi, sellepärast et Saheli regioonis on miljoneid inimesi, kes kannatavad nälja tõttu. ja see ei ole ju enam julgeoleku küsimus, see on äh, ka humanitaarprobleem, humanitaarkriis ja me peame seda aida-, aitama lahendada. aitäh ja nüüd Villanueva Ruiz suur aitäh, lugupeetud juhataja. Saheli regioonis on äärmiselt ulatuslik humanitaarkriis. selle on põhjustanud terrorism, aga samuti kliimamuutused. Burkina Fasos oli kuni detsembris surnud juba suur hulk tsiviilisikuid, kes tapeti ning sama suur oli probleem aastal kaks tuhat kaheksateist. me peame töötama Saheli regiooni kaitseks ja tagama julgeoleku selles piirkonnas. ka Aafrika Liit uurib praegu seda, kuidas kasutada ära legaalseid rändekoridore, et inimesed saaksid tulla Euroopa Liitu. me peame tagama julgeoleku, kuid julgeolekut ei saa tagada ainult sõdurite abil. julgeolek tähendab ennekõike seda, et riigis on toimiv justiitssüsteem ja seda me püüame omalt poolt edendada. me peame mõtlema ka kaubandus- ja majandusmudelile, mis praegu on endiselt postkoloniaalne me peame muutma selle maailma osa võlavabaks ja tagama, et inimesed, tavalised inimesed saaksid seal endale elatist teenida, näiteks talunikud oma põldudel. me peame tagama selle regiooni rahu ja julgeoleku ja töötama toimiva kodanikuühiskonna ning demokraatia nimel ja selle nimel, et inimesed kuulatakse ära. sest ka Euroopa Liit peab siin abi, appi tulema, aitäh! aitäh ja nüüd äh, härra Etten, üks minut Äh, aitäh! olukord Saheli riikides, äh, äh, humanitaarolukord on murettekitav. praegu räägitakse siin Burkina Fasost ja ma arvan, et me peaksime Saheli riike nägema tervikuna koos nii Mali, Nigeri ja teiste naaberriikidega ja on juba öeldud, et Burkina Faso oli kunagi riik, kus äh, erinevad usud e-, er, er, elasid rahumeelselt koos, aga nüüd see enam nii ei ole. varem ei mänginud äh, usk mingit rolli, nüüd aga äh, see ei ole enam nii. tegemist on sellega, et Äh, kristlasi kiusavad taga moslemid, ka mõõdukaid moslemeid kiusatakse taga ja see näitab, et on olemas selline kultuur, selline olukord, kus inimesed ei saa ennast üks, enam üksteist usaldada, meil on suuri probleeme äh, usude vahelise dialoogiga ja sellepärast, lugupeetud daamid ja härrad, arvan ma, et äh, me peame hakkama seda piirkonda rohkem toetama, see on seotud inimeste eluväljavaadetega, et nad ei radikaliseeruks, aga see on seotud ka sellega, et me peame andma sõjalist toe, sõjaväetoetust. kolleegid ütlesid, et julgeolek ei sõltu sõduritest, aga siiski sõltub küll. me peame eurooplastena rohkem panustama sellesse piirkonda, aitäh. aitäh, härra Helvene aitäh, lugupeetud kolleegid. tänase otsusega ei, ei äh, saa teha järeldust, et me siiski oleme äh, kõiki aspekte valgustanud, ma olen üks äh, selle Ähm, dokumendi autoritest ja ma loodan, et äh, Burkina Faso vägivalla ohvrid saavad abi, me kuude kaupa kuuleme kristlaste ja mõõdukate moslemite abikarjeid Burkina Fasost. islamistid soovivad kogu ühiskonda õõnestada ja õõnestada ühiskonna sisu, sidusust Ungari ähm, programmi Ungari aitab, on saatnud abisaadetise Burkina Fasosse ja üks äh, selle riigi saadikutest äh, andis meile teada, et umbes kuussada tuhat sisepagulast on äh, Burkina Fasos juba praegu ja ilma Äh, ennast ohverdavate rahvusvaheliste organisatsioonide tööta, oleksid äh, nad tõesti väga halvas olukorras, aitäh! aitäh ja nüüd jätkame fraktsioonide nimel kõnelejatena, äh, kõnelejatega ja Rahvapartei fraktsiooni nimel härra Van Dalen. härra juhataja, järjest rohkemates riikides äh, ründavad islami äärmuslased selleks, et allutada võimalikult rohkem inimesi oma äh, seadustele ja reeglitele. nüüd on see nii ka Burkina Fasos, moslemid ja kristlased elasid seal pikka aega rahumeelselt kõrvuti, kuni mõni aasta tagasi algasid äh, surmavad rünnakud ähm, nendelt rühmituste poolt, kes on seotud äh, Al-Qaeda ja Nusrat al-Islamiga, rünnakud kristlaste ja mõõdukate moslemite vastu, peaaegu igal nädalavahetusel rünnatakse Burkina Fasos mõnda kirikut, rünnatakse ka koole, preestreid liit äh, ja eeskõnele-, äh, palvetajad äh, ja aetakse minema, inimesed on rünnakute ja põuasurve all ja see tekitab suurt häda. E, Euroopa Liit peab seda riiki tu-, rohkem toetama, andma rohkem abi kogu piirkonnale. äärmuslaste rünnakud tuleb otsustavalt hukka mõista ja tulevad, tuleb ka need ka tagasi lüüa, aitäh aitäh ja nüüd saab sõna proua Kell üheks minutiks. aitäh, lugupeetud kõrge esindaja. olukord Burkina Fasos on halvenenud terve aasta jooksul ja oluline on, et me vaataks seda olukorda terviklikumalt, ei keskenduks ainult ühele rühmitusele või ühele riigile. üks asi, mis peaks meid kõige rohkem muretsema panema, on see, et Saheli piirkond on äh, muutunud äh, ISISe alaks äh, tegemist on äh, kõige, äh, ühe kõige vaesema ja vähem äh, valitsetava piirkonnaga maailmas ja sellepärast ma nõuan, et me, meil on vaja toetada neid riike, kus relvajõud on alarahastatud, kus ei ole piisavalt vahendeid ja see, et äh, kahtlusaluseid äh, hukatakse ilma kohtuprotsessita, lihtsalt ajab rohkem inimesi äärmuslaste ridadesse. minu küsimus on, et mida Euroopa Liit on teinud selleks, et äh, lisada meie hääl sellele, et nõutakse G5 ühisvägede poolt toime pandu uurimist ja vaja on, et kõik väed äh, selles piirkonnas peaksid kinni äh, reeglitest. aitäh ja nüüd äh, Renew fraktsiooni nimel proua Rodriguez Ramos, üks minut, palun. aitäh, härra juhataja. lugupeetud kõrge esindaja Burkina Faso kuulub kümne kõige vaesema maailma riigi hulka ja alates kahe tuhande viieteistkümnendast aastast on seal tõesti väga palju vägivalda. Äh, e, e, tuhande, äh, kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta esimesel poolel on olnud rohkem kui kolmsada viiskümmend rünnakut ja terroristlikud äärmuslikud rühmitused on viinud asja selleni, et tegemist on piirkonnaga, kus äh, värvatakse noori inimesi, on rünnakuid koolide, mošeede, kirikute vastu, tegemist on olukorraga, mis on viinud selleni, et on rohkem kui pool miljonit sisepagulast ja Äh, seda, äh, see lisandub sellele olukorrale, mis praegu valitseb Malis. Äh, tegemist on riigiga, kus neli inimest viiest vajavad toetust, kus on palju alatoitlust, tegemist on tõesti väga suure hädaolukorraga, sellepärast Saheli piirkond vajab strateegiat, kuidas võidelda terrorismi vastu, kuidas tagada rahu ja julgeolek, aga Burkina Fasol on vaja abi, toiduabi ja arengu arenguabi. aitäh ja Roheliste nimel saab sõna nüüd kolleeg Saturi. see resolutsioon äh, joonistab väga äh, äh, pildi Burkina Faso raskest olukorrast. kutsun üles dialoogile et, erinevate etnuste, etnoste ja uskude vahel. tegelikkuses äh, on meil tegemist äh, poliitilise kriisiga ja äh, kriisiga territooriumi pärast. see kriis lisandub kliimamuutuste kriisile. Burkina Faso võitleb selle nimel, et et äh, äärmuslik vaesus ei äh, muudaks inimesi äh, vastuvõtlikuks äärmusliismismile ja me, see, et me midagi ei tee, seda rahvast ei mõista. tegemist, G5 on läbi kukkunud ja on hädavajalik, et Prantsusmaa ja Euroopa ülejäänud rahvusvaheline kogukond mõtleks uuesti läbi Saheli strateegia, vaja oleks äh, ausat äh, äh, kokkuvõtteid teha, teha, äh, õppida meie pikast läbikukkumiste ajaloost seda, et stabiilsust tuleb üles ehitada koos rahvaga. aitäh. ja nüüd ID fraktsiooni nimel härra Pantsa aitäh, härra juhataja. juba mõnda aega Burkina Fasos äh, toimub äh, kristlaste äh, tagakiusamine, on rohkem kui kaksteist islamistlikku rühmitust, mis on seotud ISISe ja Al-Qaidaga alates kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast on, nad tekitavad palju surnuid ja pagendatuid. kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal on äh, kuuskümmend neli äh, kristlast, äh, muuhulgas mõned vaimulikud, surma saanud. terroristlikud rühmitused detsembris ründasid kirikut, ohvrite hulgas olid mehed, naised, lapsed ja ka vaimulik. Burkina Faso on vähemuste jaoks muutunud ohtlikuks piirkonnaks, seetõttu on tungivalt vajalik, et me tegeleks äh, selle riigi haavatava olukorraga, ma soovin kõigile, eelkõige kristlastele, kelle elu seal on mängus, äh, rahulikke jõule. ja mul oleks hea meel, et me siin kojas ei varjaks oma kristlikke juuri ja et me oleksime solidaarsed äh, kristlike kogukondadega, kes seal oma usu tõttu äh, riskivad eluga. aitäh ja nüüd saab sõna ECR fraktsiooni nimel härra Roisson üheks minutiks. aitäh, härra juhataja. Äh, radikaalne islamistlik vägivald on muutnud Burkina Fasot, mis varem oli rahumeelne riik, kus oli palju usulist sallivust, aga praegu on tegemist äärmuslase allikaga, kristlikku vähemust on see väga rängalt äh, äh, äh, tabanud, kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal on rohkem kui kuuskümmend kristlast vägivalla ohvriks langenud, kristlasi pagendatakse, kirikuid rünnatakse. ma olen väga mures, kuna vägivald ei piirdu ainult Burkina Fasoga, vaid laieneb kogu Saheli piirkonnale seetõttu on vaja rahvusvahelisi meetmeid. ma kutsun Euroopa Liitu üles tegelema kristlaste olukorraga selles piirkonnas ja ühises julgeolekupoliitikas seda arvesse võtma ja võtma seda arvesse ka uues Aafrika strateegias. juba selleks, et eh, takistada kristlaste eh, esindatuse vähenemist selles piirkonnas aitäh, tegemist oli fraktsioonide nimel kõnelejatega ja nüüd saab sõna üheks minutiks proua Benhumea. aitäh, härra juhataja. kahjuks see juhtum, millest me täna räägime, mida me äh, hukka mõistame, see äh, kiriku ründamine Burkina Fasos ei ole mingi üksikjuhtum. viimastel aastatel oleme näinud äh, kristlaste usulist tagakiusamist ja seda ei ole mitte ainult Burkina Fasos, mm, Nigeerias, Sri Lankal ja teistel, teistes riikides, tegemist on usulise tagakiusamisega, kus is, islamistid kiusavad taga kristlasi, külmavereliselt rünnatakse, mõrvatakse inimesi üksnes nende usulise kuuluvuse pärast, need teod räägivad iseenda eest ja olukord on tõesti väga halb ja kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal me nägime hirmutavaid äh, andmeid, kuidas kristlasi rünnati üksnes nende usulise kuuluvuse pärast, rohkem kui äh, tuhat kaheksasada kirikut rünnati. me ei tohi lasta endale puru silma puistata, just nimelt need inimesed, kes astuvad välja mitmekultuurilise hallivuse eest, tegemist on rünnakutega meie väärtuste ja elustiili ja lõpptulemusena meie vabaduse vastu, me ei tohi istuda käed rüpes. aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna proua Jones. aitäh. teised kolleegid on rääkinud olukorrast Burkina Fasos, et Burkina Faso oli tuntud oma äh, religioosse ja kultuurilise sallivuse mm, poolest ja ma tahaksin neid kolleege siin tunnustada ja seda riiki tunnustada. Need rünnakud on väga kohutavad, aga me peame mõtlema neist väga lai, palju laiema tegevuskava kontekstis. kõigepealt tahaksin avaldada kaastunnet kõigile, kes on surnud, nende perekondadele ja sõpradele. Need, nende kannatuste pärast, mida nad on äh, Äh, pidanud taluma nende rünnakute tõttu. Äh, ma ei räägi siin mitte ainult Burkina Fasost. Äh, vägivald on tõesti viirus, mis on väga ju sügavalt juurdunud meie riikides, meie demokraatiates, meie südametes, me peame üritama seda iga hinna eest peatada mida ma sellega silmas pean? mitte ükski riik ei ole immuunne rünnakute vastu ja me peame tõesti väga põhjalikult vaatama, mida me teeme uues Euroopa Liidu Aafrika strateegias, mida, kuidas me seda olukorda äh, lahendame. minu arvamus on, et me peame olema solidaarsed, tegema koostööd, olema sõbr-, sõbra, sõbralikud ja meil on vaja pigem positiivseid, mitte negatiivseid samme, tagamaks seda, et äh, meil on tõesti tegemist ühe maailma, ühe inimrassiga, mis ei oleks äh, lõhestunud aitäh ja nüüd saab sõna proua Loasoo üheks minutiks. Äh, terroristlik Äh, rünnakuid on äh, Burkina Fasos olnud väga palju, äh, nende ohvriteks on langenud tsiviilisikud ja sõjaväelased, kirikud ja koolid ja haiglad, olukord on muutunud järjest halvemaks. Euroopa Liit peab oma abi paremini suunama selleks, et suurendada julgeolekut, et mm, ja vaja on investeerida pikaajalises perspektiivis koolidesse, poli-, politseisse, Äh, armeesse, sõjaväepolitseisse ja me peame olema rohkem kohal, koha peal selleks, et äh, äh, toetada arengut, aga Burkina Faso armee peab va vaatama, kuidas nad saavad oma territooriumi tagasi võita ja millist toetust meie saame anda, äh, sõjaväelist toetust, aga vaja on toetada ka äh, tolli ja politseid, aega on vähe, meil on vaja Saheli strateegiat, mille koostamisel osaleksid Saheli piirkonna elanikud, me teeme rohkemat kui keegi teine, aga me peame oma abi paremini koordineerima Ehm, tegemist on tõesti suure väljakutsega eelkõige Aafrika jaoks, aga ka meie jaoks. aitäh, proua Bild, üks minut. aitäh, härra juhataja. pool miljonit pagulast, peaaegu kaks tuhat kooli suletud kohati neid rünnatakse eh, sellepärast, et eh, nendes koolides eh, rünn-, õpetatakse prantsuse keeles kiusatakse taga, kristlasi läänemaailm sellest ei räägi ja äh, detsembrikuus rünnati äh, kooli, äh, kirikut, kus neliteist inimest surma sai. Burkina Faso on väga oluline Lääne-Aafrika stabiilsuse jaoks, aga nüüd terroristid ründavad seda ja Saheli piirkond on süüdatud muu, esialgu Malis me ei peaks olema üllatunud, kui me näeme, et äh, neli tuhat prantsuse äh, äh, sõdurit tegelevad, on tegevad seal piirkonnas, aga ÜRO ei suuda seal midagi ära teha. me kõik oleme täiesti nõus selle osas, mida tuleb teha, aga need arutelud meil parlamendis ei muuda mitte midagi, kui Euroopa Liit ei ol-, võta meetmeid selles piirkonnas, mille saatus on äärmiselt oluline nii kristluse kui Euroopa jaoks äh,

ja me peaksime mõtlema, mida me saame teha Euroopa Liidus selleks, et stabiilsust riiki tagasi tuua ning äh, olukorda piirkonnas stabiliseerida. viimaste nädalate äh, rünnakud, eriti kristlaste vastu ja radikaalsete islami võitlejate rünnakud on äh, kaasa toonud mitmete inimelude huku üks viimaseid neist oli rünnak kiriku vastu, kus hukkusid äh, kümned inimesed ja lapsi tulistati äh. me peame võtma meetmeid, et stabiilsus riigis taas jalule saada ning meie kõrgel esindajal on päris palju tööd teha. meil on kindlasti vaja strateegiat, meil on vaja äh, humanitaarabi ära kasutada ning konkreetseid meetmeid võtta, suur tänu! suur tänu ja järgmisena härra Hetman, üks minut. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud daamid ja härrad. esimesel detsembril toimus sõjaline relvastatud rünnak kiriku vastu Burkina Fasos, neliteist inimest hukkus, paljud sandistati kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal hukkus džihadistide tegevuse tulemusena nelikümmend kristlast. Need rünnakud üha intensiivistuvad, sajad tuhanded inimesed on pidanud oma kodudest põgenema, sajad on pidanud äh, jätma eluga hüvasti ning äh, kirikuid pannakse kinni. me kutsume Burkina Fasot üles astuma otsustavamaid samme usuvähemuste kaitsmiseks ning radikaalsuse vastu võitlemiseks äh, riigis aga ärgem unustagem ka probleeme, millega seisab Burkina Faso silmitsi, tegemist on ühe vaesema riigiga kogu maailmas, sisekonflikte on riigis arvukalt. Burkina Faso valitsus ei tule üksi toime äh, ja seetõttu peab Euroopa Liit tegema koostööd valitsusega ning Saheli rühmaga selleks, et aidata kaasa julgeoleku ning turvalisuse jaluleseadmisele Burkina Fasole kindlasti tuleb kasutada ka humanitaarabi. aitäh ja härra Kuus, palun suur tänu, äh, lugupeetud juhataja. ka meie hääletame selle resolutsiooni ettepaneku poolt, aga sellegipoolest tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et me peame äh, adekvaatselt hindama kohapealset olukorda. poliitilistest meetmetest ju ei piisa, et äh, humanitaarkriisi lahendada ning päästa kristlasi tagakiusamise eest Kongos äh, on islamistid väga paljusid äh, kristlasi mõrvanud, mis on meie vastus sellele surmavale vihale? Äh, ja kristlase jaoks saab olla ainult üks vastus, armastage oma vaenlasi ja Jeesus ise ütles oma jüngritele, et kui te mind kui taga kiusasite, siis kiusatakse ka teid taga. kas armastus saab tõesti olla vastuseks? jah, sest Jumal ise armastas äh, maailma nii palju, et ta ohverdas omaenda poja, see on jõulude tegelik sõnum, ainult see saab meid praeguses olukorras aidata. sellepärast soovin meile kõigile rõõmsaid, õndsaid ja õndsust bring, õndsust toovaid jõule, aitäh! suur tänu ja sellega lõpetame kõnelejate nimekirja ja läheme vaba mikrofoni vooru juurde. mul on neli sõnasoovi, annan kõikidele sõnasoovijatele sõna, härra Pospisil saab sõna esimesena, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja. aitäh, ma kuulasin kogu arutelu, ma olen äh, resolutsioonide autoritega nõus äh, ja Euroopa Komisjoni esindajad peaksid teadma, kuidas äh, tuleks kujundada välja meie uut poliitikat selle õnnetu riigi suhtes. varem oli see riik usuliselt salliv ja eelkõnelejad rääkisid sellest väga hästi. faktid on väga kurvad, ma ei taha neid üle korrata, kas me tahame rääkida sellest, kuidas seda riiki aidata, millist äh, abi me saame anda valitsusele, kes kahjuks terroristlike vägivaldsete rünnakute vastu, tsiviilelanikkonnaga vastu ei suuda midagi teha. eelmisel aastal oli kümneid rünnakuid tsiviilelanike vastu ja valitsus ei suuda selle vastu midagi teha. kas me tahame rääkida sellest, mida saab selle vastu teha Euroopa Komisjon selleks, et me saaksime kaitsta tsiviilelanikke? proua Grapini, palun. suur tänu. aitäh kolleegid juba ütlesid seda. meil seisavad ees äh, pidupäevad ja nüüd näeme me, mis toimub Burkina Fasos, on palju vägivalda, inimesi mõrvatakse, ma olen selle resolutsiooniga nõus ja ma arvan, et äh, ainult üksi see tõsiasi, et me ei aita, Euroopa Liit peab seda kogukonda aitama, aga ma arvan, et oluline on et me mõtleksime ka Euroopa Liidu Aafrika strateegiale. olulised on inimesed, meil on vaja konkreetseid meetmeid selleks, et oleks rohkem julgeolekut ja inimeste elu on hindamatu ja siin on kaks asja, ühelt poolt on meil tegemist äh, väga suure vaesusega, inimesed surevad vaesuse tõttu, aga ka vägivalla tõttu. Need äh, rünnakud ja terrorism ka need on, siin on tõesti vaja väga palju teha, ka ÜRO-l on vaja väga palju teha, sellepärast et ka ÜRO-l on strateegia, meil on strateegia, me peame võtma meetmeid ja hoolitsema selle eest, et olukord pareneks. me oleme ju inimesed ja ma arvan, et usu ja armastusega saame väga palju rohkemat teha kui ainult sõnadega. Uh, president um,, Burkina Faso lugupeetud juhataja, Burkina Faso ning Sahel on äärmiselt murettekitavad piirkonnad ja kui me mõtleme selle peale, mida Euroopa ühendused saaksid teha, et asja parandada, siis ähm, mina mõtlen, et me peaksime teistmoodi lähenema sellele piirkonnale. me praegu ei tegele äh, ebastabiilsuse, kliimamuutuse äh, põhjusega ähm, meie tööstus kasutab loodusvarasid ja saaki liigselt ja meie ei ole siin puhtad, meie röövime nende mineraale, meie põhimõtteliselt röövime neid riike ja need riigid on ebastabiilsed sellepärast, et nad on nii vaesed ning meie avaldame survet, et nad vaesed oleksid, me peame lõpetama nende röövimise. kõik meie raha läheb sõjaväele selles piirkonnas, aga olukord on muutunud hullemaks pärast seda, kui meie relvajõud sinna läksid. me peame aitama neid valitsuse, peame lõpetama nende inimeste röövimise ning aidata, aitama neil saada ja oma nende riigid jalule. härra Baltšak härra Poltšak, äh, ka mina sooviks äh, kutsuda üles kõrget esindajat, et me peame toetama Burkina Fasot. see riik kannatab džihadistliku vägivalla all ja on peaaegu kokku kukkunud see riik toimis üsna, varem üsna hästi, aga nüüd enam mitte. ma olen nõus äh, nende kolleegidega, kes ütlesid, et äh, tegemist on tohutu vägivallaga kristlaste vastu, laste vastu ja isegi mõõdukate moslemite vastu. me peame selle riigi demokraatlikke struktuure toetama, me peame toetama äh, julgeolekujõude, riiklikke relvastatud jõude ja samal ajal peame aitama seda riiki ka sellepärast, et äh, see riik kannatab suure põua all, selle tulemusena tuhanded inimesed on juba pidanud riigist lahkuma. ma hääletan selle resolutsiooni poolt, samal ajal aga tahaksin kutsuda kõrget esindajat üles, et me peame tegelema kogu Saheli piirkonnaga ja seda toetama. muidu läheb olukord kontrolli alt välja suur tänu, sellega oleme vaba mikrofoni vooruga ühele poole jõudnud ja nüüd anname sõna komisjoni asepresidendile, äh, julgeoleku ning välisasjade kõrgele esindajale härra Borrellile. austatud juhataja, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, teil kõigil on õigus äh, viimastel kuudel oleme näinud, kuidas julgeolekuolukord Burkina Fasos on kiiresti halvenenud. ma toon veel mõned arvud lisaks neile, mida teie mainisite, seitsesada ohvrit äh, sel aastal, sada pärast suve, mitmed rünnakud äh, relva äh, rühmade, tsiviilinimeste, koolide vastu. kuussada, peaaegu seitsesada tuhat inimest on ümber asustatud toidukriis on äh, murettekitav, inimestel on vaja abi, põhilisi sotsiaalteenuseid, üle miljoni inimese vajab äh, erakorralist toiduabi ning sel suvel pani tema uksed kinni üle kahe tuhande kooli. see tähendab seda, et üle kolmesaja tuhande lapse on äh, praegu koolihariduseta umbes kümme tuhat õpetajat on äh, töötu, mitmed on pidanud sel, nendel aastatel hukkuma. olukord muutub üha halvemaks ja järgmised presidendivalimised äh, on lähenemas. ametivõimud, äh, ametivõime kritiseeritakse, opo-, opositsioon kritiseerib valitsust kriisi ohjamise puudulikkuse üle. Burkina Faso on meie jaoks tugev partner ja hoolimata sellest, et äh, viimastel aastatel on olnud neil mitmeid äh, raskusi, äh, me peame olema aktiivsemad selles piirkonnas ning rohkem tegutsema. kristlaste moodustavad kakskümmend viis protsenti rahvastikust ning äh, Burkina Fasot tuuakse pahatihti näitena, äh, sageli näitena äh, rahumeelsest äh, erinevate uskude kooselamisest, aga terroristid õõnestavad sellist koos eksisteerimist, õhutades rahvastevahelisi ning uskudevahelisi konflikte, nad ründavad kogukondasid, mida nad peavad oma vaenlasteks, aga rünnatakse ka neid moslemeid, keda džihadistlikud rühmitused peavad liiga mõõdukateks, nii nagu oktoobrikuine mošee rünnak meile näitas Salmoši linnas. meil on vaja tugevamaid meetmeid inimõiguste ning tsiviil- ning poliitiliste õiguste konverents näitas suurepäraselt, et kõik Burkina Fasos ning rahvusvahelises üldsuses on valmis kaitsma äh, rahvast ning äh, usuvabadust ning äh, põhivabadusi, sellepärast praegu jälgimegi tähelepanelikult olukorra arengut, et võtta meetmeid nendes valdkondades, kus julgeolek on sattunud ohtu. me tahame oma toetust radikaliseerimise vastu suurendada tugevdada äh, meie inimõiguste äh, raamistikku, selleks on vaja ressursse. anname äh, miljoneid piirkondlikuks toetuseks ning kogukondade vahelise tegevuse toetuseks. toetame kodanikuühiskonda veel seitsme miljoni euroga. Need on vaid näited mõningatest sammudest, mida oleme võtnud et olukorda parandada. sotsiaalse ühtekuuluvuse säilitamine ning usurühmituste kooselu äh, toetamine on äh, äärmiselt oluline selleks, et riik oleks stabiilne. Euroopa Liit toetab Burkina Fasot äh, raskete väljakutsete lahendamisel, sellepärast et Burkina Faso ning Saheli piirkonna olukorda mõjutab paljuski ka Euroopa Liidu julgeolekut ning rahuvõimalusi. suur tänu tänase mõttevahetuse eest ning suur tänu, et juhtisite Euroopa Parlamendi tähelepanu sellele kurvale arengule Burkina Fasos suur tänu, olen saanud seitse resolutsiooni ettepanekut. arutelu lõpetuseks hääletus toimub täna, pisut hiljem. nüüd aga läheme edasi oma päevakorraga, järgmine päevakorrapunkt on, punkt on Afganistani teema. Afganistan, täpsemalt poiste väidetava seksuaalse kuritarvitamise küsimus Logari provintsis. ja tuletan teile meelde, et sinise kaardi küsimusi saab esitada kahel moel, traditsiooniliselt märku andes sinise kaardiga, aga kasutades ka meie elektroonilist sinise kaardi registreerimise süsteemi. ja kõigepealt saab sõna üheks minutiks härra Tšenetški lugupeetud juhataja, lugupeetud kõrge esindaja. mul on hea meel, et ähm, poliitiliste lõhede üleselt räägime me sellest äh, väga äh, valulisest teemast. noorte inimeste seksuaalne kuritarvitamine on ähm, midagi põlastusväärset ning äh, usun, et Euroopa Parlamendi hääl Äh, selles kontekstis äh, peab äh, olema kuuldav, me peame kritiseerima Logari provintsi poiste seksuaalset kuritarvitamist, avaldama survet valitsusele. valitsus on saanud meilt palju toetust humanitaarabi näol, majanduslike toetuste näol, nii et me peame avaldama neile survet selleks, et sellised tavad koheselt lõpetada ning piirata võimalusi noori inimesi seksuaalselt kuritarvitada noored, kes satuvad sellise kuritarvitamise ohvriks, on häbimärgistatud kogu eluks. me peame näitama nendega üles solidaarsust ning ületama oma poliitilised lõhed ning erimeelsused, tegema seda ühiselt. mul on väga hea meel, et äh, volinik Borrell, äh, kes on kõige suuremate kogemustega äh, volinik selles küsimuses, saab ka oma toetust anda suur tänu ja järgmisena kaheks minutiks härra Markart. aitäh, härra juhataja mul on alati veidi see probleem, et kui me räägime Euroopa Parlamendis Afganistanist, siis äh, me räägime ainult varjukülgedest. ma tean, et Afganistanis on palju varjukülgi, aga võib-olla vahel oleks vaja rääkida ka nendest asjadest, mis on hästi, õnnelikest perekondadest, äh, heast toidust, äh, ilusatest päikseloojangutest Kabulis, ma tean, et see ei ole tänane teema, aga ma olen veidi mure äh,, kurb, et sellel riigil on ju mõlemad küljed olemas, aga mõlemat külge ei näita, et ma olin fotoajakirjanikuna kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal Afganistanis ja loomulikult see negatiivne pool ei jäänud mulle varjatuks, aga õppisin tundma paljusid toredaid inimesi, inimesi, kes võitlesid inimõiguste ja demokraatia eest ja ma pean ütlema, et sellised inimesed nagu äh, härra Mahmoodi äh, ja Ehsanullah Hamidi on äh, sellised inimesed, kes äh, võitlevad inimõiguste eest, äh, me peame neid tänama ja väga halb on see, et äh, inimõiguste kaitsjaid kaitstakse äh, kohati halvemini kui neid inimesi, kes seal panevad toime äh, kuritegusid, kuritegusid laste vastu, need inimesed tahtsid kaitsta lapsi ja vahistati teel kohtuma Euroopa Liidu saadikuga. oluline on, et me selle teema oleme päevakorda pannud, et me resolutsioonis tunnistame, et ametivõimud soovivad meetmeid võtta selleks, et inimõiguste kaitsjaid paremini kaitsta muuhulgas ka selle eest, et muuhulgas ka uurida sõltumatult neid etteheiteid, aga oluline on, et me jätkaks tööd, et me jälgiks, et neid, need kuriteod ei jääks karistamata, et inimõiguste kaitsjaid kaitstaks ja ja me peame ka ütlema, et kes tahab saada meilt rahalist abi, see peab äh, astuma välja inimõiguste kaitsjate eest, ei tohi äh, äh, pealt vaadata, kuidas lapsi kuritarvitatakse. siin resolutsioonis on erinevaid asju kirjas ja mul on, ma olen väga tänulik, et parlamendis õnnestus koostada ühisresolutsioon selleks, et saata välja tugev sõnum, aitäh kolleegidele selle eest. suur tänu, järgmisena saab sõna Kati Piri kohutavad pildid, mis meid kõiki on šokeerinud, kohalikud Afgaani eliidi esindajad röövivad vaesematelt peredelt lapsi, nad riietavad need naisteks ning kasutavad neid seksuaalselt korjasti. see on pašabaasi, aga see pole tõsi. see on tegelikult lihtsalt seksiorjus ja seda tuleb igati hukka mõista eelmisel kuul avaldatud raport näitas, kui hull see olukord on, vähemalt sada kolmkümmend seitse poissi sattusid süstemaatilise kuritarvitamise ohvriks. seda, selles olid osalised koolidirektorid, kohaliku võimu esindajad, inimesed, keda nad kõige rohkem äh, austavad. mitmed poisid äh, hukkusid ja äh, viis nendest hukkusid oma pereliikmete käe läbi, sellepärast et, et pere tundis häbi. ja me peame Pachabasi toimepanijaid kohtu ette tuu-, tooma ja tuleb läbi viia sõltumatu uurimine kõikide toimepanijate, toimepanijate suhtes. see kohutav tava tuleb täielikult välja juurida ja teha seda lõplikult. aitäh. ja nüüd saab sõna kolleeg Mattias, palun. Eh, suur tänu, juhataja. oleme täielikult päri selle resolutsiooni ettepaneku sõnumitega. laste seksuaalne kuritarvitamine on üks kohutavamaid kuritegusid kogu maailmas. Afganistani konflikti olukord on toonud kaasa katastroofi omaenda riigi äh, rahvale. Nende viiesaja nooruki äh, olukord, kellest me täna räägime, on kohutav me oleme ka öelnud, et äh, Afganistanis on suhteliselt lühikese aja jooksul toime pandud laste vastu neliteist tuhat rikkumist ning äh, ma arvan, et me peaksime seda pilti vaatama laiemalt äh, ÜRO äh, asjatundjad on andnud äh, oma soovituse mitte sekkuda sellesse teemasse ning Afganistani julgeolekuasutuste kuritegude suhtes vaikitakse. inimõiguste organisatsiooni äh, Human Rights Watch on ähm, teatanud, et ka ÜRO palgal olevad sõdurid on äh, kuritegusid toime pannud. me tahame, et karistamatuse õhkkond lõpetatakse ja ärge saatke äh, noori inimesi Afganistani tagasi, äh, on minu sõnum Euroopa Liidu liikmesriikidele, sellepärast et nad satuvad ainult vägivalla ohvriks. suur tänu, hea kolleeg Austrevitšus, palun selle sõna üheks minutiks. lugupeetud juhataja, lugupeetud kõrge esindaja, kallid kolleegid lastevastased kuriteod on kõige kohutavamad kuriteod üldse. Need äh, hävitavad lapse, las-, lapsepõlve Afganistani laste jaoks. sellised kuriteod hävitavad äh, nende elu, nende tuleviku ja nende tulevik on ju Afganistani tulevik. meie aga oleme töötanud äh, palju, et seda tulevikku üles ehitada. viimastel päevadel on president Ghani teatanud, et võtab endale kohustuseks uurida kohutavaid sündmusi Logari provintsis Äh, see on kiiduväärt, äh, ootame konkreetseid tulemusi. kõik selliste kuritegude toimepanejad tuleb tuua kohtu ette, koolid peavad jällegi saama turvalisteks paikadeks meie Afganistani lastele. meie ühiste pingutuste üheks eesmärgiks seoses Afganistani ülesehitusega peaks olema tuleviku kindlustamine selle riigi noorte põlvkonnale. me toetame Pachabasi tavade äh, lõpetamist ning äh, laste õiguste kaitset äh, Afganistanis. suur tänu ja nüüd saab sõna proua Zovko. mõned nädalad tagasi tähistasime laste õiguste konventsiooni kolmekümnendat aastapäeva. selle aruteluga võime tõdeda, et tegelikult laste kaitse vallas on veel maailmas palju ära teha ma tunnen tõsist muret hukka seksuaalse kuritarvitamise süüdistuste pärast Logani provintsis. laste elu ning heaolu kaitse peaks olema tähtsal kohal kõikides ühiskondades, iseäranis relvakonflikti ajal mul on äärmiselt kahju, et inimõiguste kaitsjad, kes teatasid laste seksuaalsest kuritarvitamisest ning väärkohtlemisest, vahistati. Afganistani ametivõimud peaksid tagama, et inimõiguste kaitsjad saavad kõikides tingimustes oma inimõiguste kaitsetööd teha. kutsun peaprokuröri algatama sõltumatu uurimine äh, kuritarvitamise ning väärkohtlemise äh, juhtumite osas ja samuti ka meelevaldse vahistamise küsimuses. Euroopa Liidu ametivõimud ning esindajad Kabulis peaksid jälgima olukorra arengut ning aitama kaasa sellele, et laste õigused oleksid täiel määral tagatud ka relvakonfliktides. samuti on äärmiselt oluline, et Euroopa Liit paremini jälgiks Euroopa Liidu finantsabi Afganistanile, et me saaksime tagada, et eelarvevahendid, mis, mille me eraldame, aitavad kaasa laste õigustega ja inimõiguste kaitsjate õiguste tagamisele aitäh ja me läheme edasi fraktsioonide nimel kõnelejatega ning sotsiaaldemokraatide nimel kolleeg Santos üheks minutiks. suur tänu, lugupeetud juhataja. see olukord, mida siin kirjeldatakse, on kohutav komme, mida nimetatakse Pajabasiks ja mis toimub Logari provintsis Afganistanis ma arvan, et äh, see tuleb hukka mõista kõige tugevamal võimalikul moel. me oleme liiga kaua lihtsalt ignoreerinud seda, et laste õigusi nii kohutavalt kuritarvitatakse, et äh, rikutakse kõige olulisemaid inimõigusi üldse. nüüd on Afganistani valitsus lõpuks astunud äh, samme et teha sellele kohutavale tavale lõpp, kuid need sammud on ebapiisvad ja kahjuks kuuleme me endiselt lastest, keda kuritarvitatakse ning inimõiguste aktivistidest, keda rünnatakse ja kes heidetakse põhjuseta vanglasse. me peame Afganistani üles kutsuma vabastama kõiki inimõiguste aktiviste ning neid toetama ja kaitsma ja Afganistan peab kaotama Basha baasi traditsiooni me peame kaotama karistamatuse tunde, mis praegu Afganistanis valitseb ja tagama neile lastele abi. ning kui need lapsed põgenevad teistesse riikidesse, ei tohiks neid Afganistanile välja anda. mõtteviis peab muutuma ja selleks peab tegutsema Afganistani ühiskond, selle usuliidrid, valitsus, kõik olulised osalised, kes peavad võitlema selle kohutava tavaga vaja on õigusloomelisi meetmeid, kuid kindlasti ka paremat haridust, et kaitsta tulevikus teisi lapsi. aitäh, sõna saab ID fraktsiooni nimel proua Anderson üheks minutiks, palun. aitäh, laste kuritarvitamine Afganistanis on õudne. iga lapse seksuaalne kuritarvitamine on õudne kahjuks selline kuritarvitamise vorm ei ole islamiriikides ebatavaline ja see ei ole midagi muud kui sel, seal valitseva kultuuri väljendus. Äh, probleemiks on see, et Euroopa Parlament ähm, arvab, et ta peab äh, üles tõstetud nimetussõrmega kritiseerima teiste riikide kombeid. me kuuleme siin äh, õõnsaid sõnu, kuidas inimesed on häiritud ja, ja saab ennast hästi tunda, kui tõestada enda moraalset üleolekut julgeolekut, aga kahjuks nende laste olukorras ei muutu sellega mitte midagi. E, ja me oleme, kui viidatakse sellele, et islamimaades ei ole e, seksuaalses suhtumisega asjad korras, siis süüdistatakse inimest rassismis. nii et palun ärge tehke nägu, nagu teid huvitaks nende laste olukord. Te e, soovite lihtsalt demonstreerida omaenda üleolekut ja tegemist on tegelikult lihtsalt silmakirjalikkuse poliitilise äh, äh, auraga. aitäh ka teile ja nüüd kuue NGL-i nimel saab sõna kolleeg Tali üheks minutiks. lugupeetud juhataja, ma olen väga rõõmus, et see resolutsioon on olemas, sellepärast et me alustame uuesti debatti kus äh, saame rääkida Pacha baasi traditsioonist, mis tähendab seda, et lapsed allutatakse süsteemselt äh, seksorjusele. selline tava on osades Afganistani piirkondades kahjuks väga levinud, aga selle debati kõige kurvem osa on see, et äh, siin ei ole midagi uut. me kõik teame seda ju juba kaua me teame ju ka seda, et isegi katsed Pacha baasit paljastada ja sellele lõpp teha on kohanud alati vastupanu, isegi Ameerika sõdurid on ju proovinud midagi ette võtta, kuid, kuid see ei õnnestunud, ka neile avaldati vastupanu ja see tähendab seda, et tegelikult peame me taluma midagi täiesti arusaamatut. USA sekkumine Afganistanis peaks kaitsma naiste ja laste õigusi kuid äh, samas äh, tehakse Pachabaasit äh, ikkagi USA relvajõudude silme all ja nad ei võta midagi ette, mis selle lõpetaks ning seetõttu tuleb uurida kõigi osaliste tegusid. loomulikult tuleb toetada ka ohvreid ja neid tuleb kaitsta. aga ma ei usu, et me saaksime siit teha mingeid järeldusi. on irooniline ja kurb et me mõistame hukka laste vägistamise ja seksuaalse vägivalla, kuid Afganistani on ju samuti vägistatud ja pilastatud juba aastaid, seda on teinud võõrväed. Afganistan oli veel hiljuti kõige vägivaldsem riik maailmas ja ometi sadame sinna igal aastal sadu noori inimesi, kes peaksid seal võitlema Euroopa Parlament on nagu jaanalind, kes pistab pea liiva alla, kui me räägime oma lastest, kes sinna võitlema saadetakse selle asemel peaksime me toetama nende õigust elada vabalt omaenda riigis. seega ma toetan resolutsiooni, millega me nõuame rahu saabumist ka Afganistani ning inimõiguste ja kodanikuaktivistide kaitsmist. aitäh. ja nüüd härra Castaldo, kuid teda ei ole siin, mis tähendab, et sõna saab härra Pedron üheks minutiks kujutage ette kolmeteistaastast poissi. ta käib koolis, sest ta omandab haridust, mida iga laps väärib. kujutage ette, et õpetaja, keda see poiss usaldab, meelitab ta pimedasse ruumi ja vägistab ta. see poiss on nii vapper, et ta räägib sellest, mis juhtus. aga kui ta läheb politseijaoskonda, siis vägistatakse teda seal uuesti poisi perekond tunneb sellist häbi, et nad viskavad ta kodust välja. vähemalt ei tapa ära. selline kirjeldus ei ole kahjuks midagi haruldast. nii elavadki sajad inimesed, sajad äh, noorukid Logari provintsis. sest just nimelt äh, õpetajad ja politseinikud panevad tihti seda seksuaalvägivalda toime kujutage ette, et meie ei võta siin midagi ette, aitäh. aitäh ka teile. ja nüüd proua Entšer üheks minutiks. lugupeetud juhataja, see debatt ja see resolutsioon on kõige hullem asi üldse, mida arutada saab tegemist on justkui põhjatu kuristikuga, mistõttu on see debatt ja see resolutsioon ka eriti olulised ning neid küsimusi peab arutama kõige kõrgemal võimalikul poliitilisel tasandil. kellegi vägistamine, seksuaalne ärakasutamine, seksiorjus, mõrv, kõike seda pannakse toime noorte poiste suhtes, noorukite suhtes, see on haige Logari provintsis toimuv on skandaalne ja ma soovin väljendada oma solidaarsust ohvritega. ma soovin öelda, et toetan neid me peame lõpu tegema ka eh, ohvrite häbimärgistamisele ning Basha baasi praktika peab lõppema. Need, kes Basha baasi eest vastutavad, tuleb ka vastutusele võtta. õigussüsteem peab toimima selliselt, et see oleks võimalik. noortel on eh, vaja saada abi ja nad peavad selle abi ka saama lastel on õigus olla lapsed, nad peavad saama kasu, kasvada rahulikus ja turvalises keskkonnas. mitte ükski inimene ei ole teise inimese omand ja sellele kuritarvitamisele tuleb teha lõpp. aitäh! sellega on lõppenud registreerinud äh, sõnasoovijate nimekiri ja nüüd on mul veel kolm vaba mikrofoni sõnasoovi ja ma annan sõna kõigile soovijatele, kõigepealt härra Pospišil. aitäh, härra juhataja olukord Logari provintsis on kohutav, tegemist on noorte inimeste jaoks tragöödiaga, me võime siin seda kirjeldada ja väljendada oma solidaarsust, aga me ei saa siin la-, nende probleeme lahendada. ma nüüd küsin härra Borrellt, et mida me saame teha, kuidas me saaksime Afganistani valitsust majanduslikult survestada selleks, et nad tegeleksid tõesti selle probleemiga me oleme äh, Afganistani ametiasutustelt saanud mõningaid lubadusi, aga sellest ei piisa. me peame tagama selle, et meie Afganistani poliitika tegeleks ka selle teemaga. me teame, et äh, karistusseadustikku reformiti seal, aga me peame rõhutama seda, et äh, tuleb tagada ka õiguse järgi, õigusaktide järgimine ja vaja on viia läbi ka kampaania Afganistanis, mis äh, näitaks, et äh, selliseid tegusid ei tohi enam edaspidi toime panna. me peame Afganistani survestama ja seda peab tegema ka rahvusvaheline üldsus, aitäh. proua Grapini, palun. aitäh, härra juhataja, lugupeetud kolleegid. viimane ÜRO peasekretäriaadi aruanne näitab, et tuhanded lapsed on mõrvatud või vigastatud, et Afganistanis on palju lastevastast vägivalda ja kahjuks seni võetud meetmed, muuhulgas ka äh, karistusseadustiku muutmine ja kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta laste õiguste kaitse seadus äh, ei ole olnud piisavad selleks, et lapsi kaitsta. oluline on, et me Äh, võtaks vastu selle resolutsiooni, on ka üks muudatusettepanek, kus äh, mõistetakse hukka äh, võõrvägede viibimine Afganistanis, muuhulgas USA väed ei sekkunud nende rikkumiste puhul ja ma tahaksin tähelepanu juhtida sellele, et ka meie liikmesriikides esineb laste kuritarvitamist ähm,,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 i am sorry. Um, suur tänu lugupeetud juhataja mõte sellest et äh, lapsi äh, kuritarvitatakse seksuaalselt on ilmselt kõige hullem asi mida üldse saab ette kujutada mina olen äh, pärit iirimaalt kus äh, paljud äh, noored inimesed on pidanud taluma seksuaalset vägivalda, mida panevad toime katoliku kiriku preestrid ja sellel on äh, laastav mõju. Iirimaal oli teada, ähm, et see toimub, inimesed teadsid katoliku kiriku vägivallast, kuid nad survestati vaikima. ei ole usutav, et Afganistanis ei teadnud äh, võimud sellest, mis toimub. Euroopa Liit tahab aidata, me tahame aidata Afganistani uuesti üles ehitada, võttes arvesse, et ameeriklased äh, ja enne neid venelased on seda riiki hävitanud. aga kui me tahame, et meie panus oleks kuidagi positiivne, siis tuleb võimudega avameelselt rääkida. me peame neile ütlema, et, äh, et sellist asja ei saa aktsepteerida. kui me valime vaikimise siis muutub äh, kõik äh, palju aeglasemalt. seega on meil vaja täita Afganistanis oma ülesanne ja me peame kasutama oma mõjuvõimu ja oma potentsiaali, juhtimaks tähelepanu sellele probleemile ja ütlemaks, et see on äh, talumatu, seda on liiga palju. aitäh ja nüüd annan härra Borrellile sõna komisjoni nimel kokkuvõtte tegemiseks. lugupeetud juhataja, kallid Euroopa Parlamendi saadikud. on selge, et on selge, et ühiskonnas on mitmeid probleeme. ja loomulikult me võime rääkida ka sellest, millised probleemid kaasnevad Afganistani sõjaga, miks on läänemaailm sellesse üldse sekkunud, kui kaua me oleme seal olnud, mis põhjustas selle sõja, mis edasi saab, jah, sellest kõigest võib rääkida äh, väga pikalt, kuid praegu räägime me spetsiifilisest äh, probleemist, milleks, milleks äh, on laste kuritarvitamine Afganistanis. ja see probleem on kahjuks kujuteldamatult suur Äh, need andmed, mis meil praegu on, näitavad äh, selgelt, et äh, tegelikult on meile teada ainult jäämäe tipp. aastatel kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat kaheksateist tegi ÜRO rakkerühm ju kindlaks, et ähm, Afganistanis on vägistatud umbes nelikümmend tuhat noorukit. nelikümmend tuhat. ja paljud sellised rünnakud olid eh, eriti tõsised. kaheksakümmend protsenti tsiviilohvritest eh, olid eh, sellel perioodil ka lapsed. Ehm, ning samuti siis värvati sellel ajal kaks tuhat neliteist, kaks tuhat nelisada Äh, last nad, äh, vabandust, nad rööviti ja suur osa neist äh, sattus haiglasse. nii et on selge, et tegemist on väga ulatusliku probleemiga. aastal kaks tuhat seitseteist tahtis Afganistan muuta karistusseadustikku. ja see jõustus siis aastal kaks tuhat kaheksateist ja seda taheti muuta uuesti selliselt, et ka patšabaasi oleks kriminaliseeritud, et see oleks eraldi kuriteokoosseis. kahjuks on aga väga raske muuta inimeste mõtteviisi, sest patšabaasi eh, on väga levinud ja karistamatuse tunne, mis kurjategijatel on, on levinud ja eh, ohvrid ei julge midagi ette võtta, ka see on kahjuks eh, väga levinud ning lastekaitseseaduse pidi äh, kõigepealt heaks kiitma president. Äh, see oli siis presidendi algatus, äh, kuid alamkoda jättis selle vastu võtmata, selle seaduse. eile, üheteistkümnendal, kaheksateistkümnendal detsembril kaks tuhat üheksateist arutati Afganistanis endiselt, kas see uus seadus tuleks vastu võtta või mitte. lastekaitse seadus on äh, seni Afganistani parlamendis äh, nelja aasta jooksul neli korda tagasi lükatud ja see näitab seda, et tegelikult on ühiskonnas väga tugev vastuseis äh, sellele seadusele, sest seadused kajastavad ju ka ühiskonna tavasid ja praktikat ning kahjuks on selles ühiskonnas selline käitumine järelikult heaks kiidetud. meie peame aitama Afganistani lapsi, me peame neid aitama selles võitluses sest äh, Afganistani lastel on õigused, mille me peame tagama. me oleme teinud nii palju, kui suudame ja teeme ka edaspidi. kuid äh, me teame sealjuures, et ühiskonna muutmine on keeruline ja see võtab palju rohkem aega kui äh, seaduse vastuvõtmine. ainult seadusest ei piisa. hiljuti oli meil avalik debatt mille pealkiri oligi Afganistani lapsed. Afganistani lapsed, nad äh, väärivad paremat tulevikku. avalikkus tundis selle debati vastu väga suurt huvi ning äh, Euroopa Liit ja Afgaani valitsus äh, peavad ka omavahel läbirääkimisi just nimelt laste olukorra üle sest lastega on ju ka teist, teisi probleeme, näiteks laste ärakasutamine relvastatud konfliktides ja lapsabielude pealesundimine. kõik need probleemid tuleb eh, lahendada. mis puudutab eh, relvajõudude probleemi, siis see on samuti olemas ja Euroopa Liit tegeleb sellega süsteemselt. ja me pöörame tähelepanu eh, just nimelt siis sellele, et lapsi värvatakse relvajõududesse ja teiseks, et politseinikud ja julgeolekutöötajad panevad ise tihti äh, toime rünnakuid tsiviilelanike vastu. meie tööst peaks äh, tulu tõusma just nimelt noortele inimestele. jah, probleem on väga suur ja me peame Afgaani valitsust äh, ja ühiskonda aitama. tähtis on see, et Euroopa Parlament neist sündmustest, neist probleemidest räägib, sest sellest on võitluses kasu, aitäh! aitäh, sellega on see arutelu lõppenud ja annan teada kojale, et kuus resolutsiooni ettepanekut on esitatud ja täna hääletame neid. ja järgmine päevakorrapunkt on Venemaa välisagentide seadus, meil on väga vähe aega ja ma palun, et te ei räägiks kauem kui ühe minuti. ja annan nüüd sõna Äh, saadik Fatigal. aitäh, juhataja, lugupeetud kõrge esindaja. Nõukogude Liit äh, oli eriti äh, allasuruv ja julm ähm, sõltumatute ajakirjanike suhtes, paljud neist hukkusid kahjuks äh, Putini Venemaa Föderatsioonis äh, näeme me, et mõned sammud, mida riik on võtnud, kahjuks äh, sarnanevad sammudega minevikus. me mäletame selliseid fantastilisi isikuid nagu Anna Politovsk, Politkovskaja, kes oli väga julge ajakirjanik, kes soovis anda äh, usaldusväärset äh, sõltumatut teavet Venemaa ühiskonnale, aga kahjuks välisagentide seadus hiljutisel kujul, mille Putin allkirjastas teisel detsembril, on veel üks samm selles suunas, et äh, hirmutada sõltumatuid blogijaid ja ajakirjanikke, oma resolutsioonis me kuul-, kutsume üles äh, seda seadust tagasi võtma. aitäh ja järgmine kõneleja on proua Kramon Taabadel. aitäh, äh, lugupeetud kolleegid, jälle soovib Putin äh, selle seadusega välisagentide kaudu ähm, jõuda suurema ühiskonna kolleeg-, äh, kontrollimise juurde. Ähm, vabadused muutuvad järjest väiksemaks ja samm-sammult võetakse Vene ühiskonnalt ära vabadusi, aga tegemist ei ole ainult Venemaaga, vabaühenduste äh, vaikima sundimine, meedia äh, vabaduse piiramine on Venemaa suur ekspordiartikkel, Putin kui eeskuju, nad ei viska oma vastu vastaseid alati vangi, aga nad on aru saanud, et äh, halduskaristused või lihtsalt äh, sanktsioonidega hirmutamine toovad ka endaga kaasa enesetsensuuri, neil on rafineeritumad äh, võimalused surve avaldamiseks ja kriitikute vaigistamiseks ja see on meie naabri, naabruskonnas täiesti tavaline. laimukampaaniad eh, kodanikuühiskondade vastu ei ole mitte ainult väljaspool Euroopa Liitu, vaid ka eh, Tšehhis, eh, Rumeenias ja Maltal tavalised ja Ungaris juba vabaühendused peavad registreerima ennast ja ütlema, kui nad saavad raha välismaalt, me peame võimalikult kiiresti sellist arengut peatama aitäh ja järgmine kõneleja on kolleeg Pitsula. aitäh, tahaksin tänada kõiki kolleege hea koostöö ja konstruktiivsete läbirääkimiste eest, meil on hea ühine tekst, mis keskendub nii-öelda väbi, välisagentide seadusele ja parlamendi sõnum selles küsimuses on selge. seadused võeti vastu juba kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, aga viimasel ku-, eelmisel kuul tehti muudatusi ja selle tulemusena kõik, kes avaldavad äh, meediasisu või jagavad seda meediasisu ja kes saavad äh, välismaalt vahendeid, sõltumata sellest, kas nad on Vene kodanikud, ähm, võivad kannatada äh, sanktsioonide all ja ma tõesti mõistan selle väga tugevalt hukka, sellepärast et see piirab sõnavabadust, meediavabadust, mis ju tegelikult on kirjas Venemaa põhiseaduses. me kutsume üles seda tagasi võtma. Ähm, Venemaa on allkirjastanud inimõiguste ülddeklaratsiooni ja Ähm, on lubanud kaitsta vastavaid va-, vabadusi ja tule, ja Venemaa ja Euroopa Liidu vahelised äh, suhted peavad, äh, äh, neid tuleb käsitleda terviklikus raamistikus. kolleeg Hukk, palun. lugupeetud kolleegid, ei ole mida, midagi olulisemat kui mõttevabadus, vaba, sõnavabadus ja mitte midagi rohkemat ei ei ole meie jaoks olulisem kui demokraatia äh, Euroopa Liidu sees ja Euroopa Liidu ümber. jälle on tehtud üks samm, mis seda vähendab, sunnitakse blogijaid ja ajakirjanikke nimetama ennast äh, välisagentideks ja eesmärgiks on äh, see, et inimesed ei usuks äh, neid inimesi, kes valitsust kritiseerivad. see seadus äh, tuleb äh, tühistada. me soovime sõprust Venemaaga, mitte vaenulikkust, aga me näeme äh, Venemaal kriitikute vaigistamist ja me oleme õppinud, et need riigid, mis suruvad alla vaba, sõnavabadust, on ohuks omaenda rahvale ja naabritele. me tahaksime vähendada äh, vastastikust usaldamatust, aga äh, Renew fraktsiooni nimel tahaksin öelda, et meil on vaja rohkem äh, sõnavabadust, mitte vähem. aitäh ja viimasena autoritest saab sõna härra Kaaler. aitäh, proua juhataja. on kahetsusväärne, et me jälle peame rääkima Venemaa seaduste karmistamisest, mitte ainult vabaühendused, kes saavad äh, rahalist toetust äh, välismaalt, äh, mitte ainult neile ei kohaldu see seadus, vaid ka eraisikutele, need nagu näiteks blogijatele, kes peavad ennast nimetama välisagendiks, kes räägib inimõiguste rikkumistest, keskkonnakuritegudest, korruptsioonist, saavad häbimärgi külla, külge, kes äh, räägib neist asjadest, ei ole mitte välisagent, vaid tegeleb kodanike tegelike huvidega. Äh, ja, ja see väike äh, eliit äh, riigi eesotsas üritab rikastuda ja kasutab sellist Potjomkini küla riigi fassaadi, mille kaudu on kõik võimalik. Venemaal üritatakse kodanik, kest äh, teha alamaid, meie peaksime väljendama oma solidaarsust venelastega niimoodi, et me nõuame selle seaduse kohest äh, tagasivõtmist. aitäh ja nüüd annan sõna härra Kubiliusele no,. aitäh, proua juhataja. me peame vastama ühele lihtsale küsimusele et mida see välisagentide seadus tähendab. see tähendab seda, et Vene ametivõimud kardavad omaenda inimesi ja sellepärast tahaksin äh, esineda ühe üleskutsega. härra Putin, ärge kartke tavalisi Vene inimesi. Äh, kui ametivõimud on hakanud kartma inimesi, siis äh, nad võitlevad oma isikute vastu ja sellepärast äh, peamisi inimõigusti ja rikutakse väga palju ja sellepärast peame kasutama kogu oma mõjuvõimu, mitte ainult Euroopa Liidu enda mõjuvõimu, vaid ka Euroopa Nõukogu mõjuvõimu, kus Venemaa jälle sai tagasi oma õigused, me peame kasutama äh, Euroopa Nõukogu, Veneetsia komisjoni, me, oma valitsusi, mis on osa äh, Euroopa Nõukogust, me peame äh, kõiki neid üles kutsuma äh, kaitsma tavaliste vene inimeste inimõigusi nende ametivõimude eest, mis kardavad äh, tavalisi vene inimesi. aitäh ja järgmine kõneleja on härra Glüksmann SD e fraktsioonist. aitäh, proua juhataja piinamise vastane komisjon on välisagent. maksimumgrupp, kes kaitseb LGBTI inimesi, on samuti välisagent. Memorial on välisagent, Bellona keskkonnakaitsjad on välisagendid ja nüüd blogijad, ajakirjanikud, lihtsalt kodanikud, kõik on välisagendid. see on selline ühiskonnamudel, mille pakub välja Putin ja me ja ta on inspiratsiooniks kõigile autoritaarsetele liikumistele, isegi Euroopa Liidus. tegemist ei ole diplomaatilise küsimusega, tegemist on kahe maailmanägemuse põrkumisega ja on aeg, et me tegutseksime sisusalt, sidusalt, kui me kaitseme demokraatiat, mida ja et me teeksime seda sama sidusalt, kui äh, Vladimir Putin ründab äh, demokraatiat äh, nii Venemaal kui Euroopa Liidus aitäh ja nüüd saab sõna meie järgmine kõneleja, härra Austrevitšus. aitäh, pikka aega Venemaa valitsus on ähm, vähendanud äh, meediavabadust äh, ja on vähe usaldusväärseid allikaid järele jäänud, nüüd rünnatakse isik, eraisikuid, äh, kriitilisi ajakirjanikke, aktiviste, kellel on võib-olla teistsugused mõtted ja nägemused Venemaast kui neil, mida, mis on Kremlil ja me ähvardame sanktsioonidega, Vene, kehtestasime sanktsioonid, kui Venemaa ründas Ida-Ukrainat ja Krimmi, see oli äh, viis äh, aastat tagasi, aga olukord ei ole paranenud, siseriiklikult on Venemaa isegi veelgi autoritaarsem ja see välisagentide seadus näitab, et Venemaa ei tee edusamme, vaid äh, pigem läheb tagasi, kui tegemist on põhivabadusega. see seadus ei puuduta mitte ainult Vene kodanikke, kodanikke, vaid tegemist on otsese rünnakuga meie, eurooplaste vastu. see öö, äh, äh, tegelikult äh, kannatame ka meie ja kodanikuühiskonna aktiviste ja meie diplomaate samuti häbimärgistatakse Venemaal. me ei tohiks jääda hiljaks, me peaksime oma töö tegema õigeaegselt ära ja heaks kiitma üleeilmse Magnitski seaduse aitäh ja nüüd saab sõna proua Haudala. lugupeetud juhataja, kõrge esindaja, tegemist oli sõnavabaduse jaoks Euroopa Liidus väga hea nädalaga ja siin kojas parlament, esmaspäeval võeti vastu otsus luua Daphne auhind äh, uuriva ajakirjanduse jaoks ja, äh, ja teisipäeval äh, jõustus vilepuhujate seadus ja kolmapäeval äh, andsime Saharovi auhinna äh, kuulsale uiguuride kaitsjast dissidendile Ilham Tohtile, kõige kuulsama Vene akadeemiku ja dissidendi Andrei Saharovi nimel. Mm, aga me peame olema teadlikud, et Venemaa režiimi hiljutine otsus laiendada välisagentide seadust eraisikutele kahjustab äh, väga palju sõltumatute ajakirjanike tööd äh, Venemaal, ma tahaksin eriti mainida Vaba Euroopa, äh, äh, Vabaduse raadio suurepärast tööd, kellel on sadu korrespondente kogu Vene Föderatsioonis ja nende töö muutub nüüd väga palju raskemaks. ja nüüd on järgmine kõneleja ID e fraktsiooni nimel härra Mariani selles resolutsioonis äh, samaaegselt mõistetakse hukka ka USA, sellepärast et kolmekümne kaheksandal aastal Farage seadus on, oli väga palju sarnane äh, sellega, mis äh, praegu Venemaal on vastu võetud, mõisteti hulk, hukka välisagendid. Venemaal on tõesti tegemist mõningate probleemidega välismaaga seoses ja ma olen äh, mures sellepärast, et ma näen siin resolutsioonis seda, et kavatsetakse säilitada kõik sanktsioonid eh, Venemaa vastu, mis on väga eh, kahjulikud meie majandusele, millel ei ole mingit mõju. nähakse eh, agente igal pool, Trump, venelased, Brexit, venelased, streigid Prantsuse rongides, kindlasti on süüdi venelased ja kuni äh, kaheksakümnenda aastani oli ka Prantsusmaal seadus, mis piiras välismaalaste võimalust ühinguid asutada äh, ja äh, Euroopa Nõukogu võttis tagasi venelased, ma arvan, et me peaksime samasugust lähenemist kasutama, sest muidu lähevad asjad halvemaks. aitäh ja nüüd saab sõna härra Krasnodebski. suur tänu välisagentide suhtes rakendatavate meetmete karmistamine on suurepärane näide sellest, mida Kreml üritab teha, et Vene ühiskonda välismaailmast ja teabest eemale hoida. ja äh, mõningad äh, Euroopa riigid on toetanud sellist lähenemist, äh, Nord Stream kaks näiteks, äh, ja teiselt poolt Venemaa ühiskond ei ole rahul selle olukorraga, üha rohkem on meeleavaldusi poliitilisel poliitilistel põhjustel, majanduslikel põhjustel, Venemaal on sotsiaalseid probleeme, majanduslikke probleeme. ja äh, kõige see, selle puhul rakendatakse äh, seda kindluse vallutatud kindluse retoorikat. kui on äh, meil, äh, meil endal ambitsioonid selles osas, et Venemaad dekromokratiseerida, siis peaksime mõtlema sellele, et see on Venemaa otsustada, millises riigi suunas nad oma riiki tahavad viia. suur tänu ja järgmisena kolleeg Villumsen, suur tänu, et mulle sõna andsite. sõnavabadus, õigus äh, organiseeruda, kogunemisvabadus, kõik need on alustaladeks Euroopa Liidu inimõiguste Euroopa Inimõiguste konventsioonile, millele on alla kirjutanud mitte ainult Euroopa Liidu liikmesriigid, vaid ka Venemaa. viimastel aastatel oleme näinud, et põhilised demokraatlikud õigused, mis meile tundusid iseenesestmõistetavad, on nüüd sattunud Venemaal äh, surve alla ja autoritaarsed režiimid töötavad selle nimel, et kodanikuühiskonda hävitada. Äh, seda võib näha Euroopa Liidus näiteks Orbani Ungaris, Iisraelis, Netanyahu juhtimisel ja äh, Venemaal samuti Putini valitsemise ajal. me peame saatma täiesti selge sõnumi, et äh, meie ei ole nõus sellega, et inimõigusi rikutakse me ei äh, ole nõus sellega, et kodanikuühiskonda rünnatakse, me ei ole nõus sellega, et Venemaa valitsus ei täida oma kohustusi ega taga, et Venemaa kodanikel on sõnavabadus, kogunemisvabadus ning äh, organiseerumisvabadus. suur tänu! suur tänu ja järgmisena saab sõna äh, kolleeg Radatšovski. Oh. Äh, soovitakse jätkata nagu senini ja mängida maailma kaitsjat, siis tuleb olla objektiivne. see resolutsiooni ettepanek siin tegelikkuses ei ole objektiivne, tegem-, see ei tugine tõsiasjadele. me räägime kõik sellest, et Venemaa opositsioon on ohus, aga ma võtsin vaevaks ja vaatasin kahe tuhande kaheteistkümnendast kuni kahe tuhande kahe, eh, seitsmeteistkümnenda ja üheksateistkümnenda aastani kõiki Venemaa mm, Föderatsiooni hääletusi, kuuskümmend protsenti Vene duumast hääletas selle poolt, isegi opositsiooniparteid ei hääletanud vastu, tegemist on Venemaa siseasjaga, tegemist on vastusega Ameerika sanktsioonidele ja piirangutele, sellepärast me peaksime äh, vaatama asja objektiivselt, me ei tohiks olla russofoobid, maailm ei äh, tugi-, seisa püsti ainult äh, ühel jalal, vaid kahel või kolmel jalal ja Euroopa tulevik sõltub äh, koostööst ja sildade ehitamisest ja ei tohi sekkuda teiste riikide siseasjadesse. aitäh ja palun pidage kinni kõneajast. järgmine kõneleja on härra Leiga. suur tänu, juhataja. kristliku demokraatia alustalaks on äh, demokraatlik ühiskond, mitmekesine, tugev kodanikuühiskond on demokraatliku riigi üheks kandvaks talaks. teiste jaoks, nagu Vladimir äh, Putin paistab, on kodanikuühiskond ainult oht äh, nende autoritaarsele valitsemisajale Putin on kodanikuühiskonna vastane mitmes mõtmes, meediat äh, kiusatakse taga, äh, valimisi, tulemusi muudetakse, nüüd välisagentide seadus, see seadus on jällegi üks halvasti maskeeritud moodus varjata äh, poliitilisi liikumisi, mis Putini arvates ei peaks olemas olema, aga on endisel KGB agendil Putinil on raske mõista, et et igas nurgas võib olla potentsiaalne öö, nuhk ja kuni olukord ei muutu, siis minu tingimusteta kristlik demokraatlik toetus kuulub Venemaa aktivistidele, kodanikuühiskonna aktivistidele ja järgmisena sotsiaal demokraatide nimel kolleeg Ara Kovatš. suur tänu meie näitame üles äh, solidaarsust kodanikuühiskonnale äh, tän- ja äh, me toetasime uigurite liidrit, kes võitleb Hiina ametivõimude vastu. see aga on usaldusväärne ainult sellisel juhul, kui, kui meil on, meil on uus Venemaa me, me, me seisame nüüd silmitsi uue Venemaa seadusega, kus hävitatakse äh, Äh, neid, millele meie äh, äh, neid väärtusi, mille, millele tugineb meie Euroopa Liit, ma ei taha rohkem analüüsida seda, aga Putini režiim ei ole mitte äh, Äh, ainult, ei piirdu ainult Venemaaga, seda eksporditakse Venemaalt välja, nii nagu seda tehti omal ajal ka Nõukogude Liidus Venemaa eelkäija. minu endaga koduriik Ungari on selle eksporditegevuse esimene ohver. Putini tavad ning tema tegude vaim leiab väga sooja vastuvõttu minu koduriigis paraku Ungari kodanikuühiskond on selle tulemusena tänaseks täielikult halvatud, teda surutakse maha, kõik kodanikuühiskonna institutsioonid on tõsises ohus, nagu näiteks Kesk-Euroopa Ülikool, mis pidi uksed kinni panema ma tahaksin teile esitada ühe küsimuse, kas te teate, milliseid ressursse kasutatakse, et sellist poliitilist tegevust rahastada? Neid samu rahalisi vahendeid, mida Euroopa Liit jagab, äh, Euroopa Liidu maksumaksjate taskust tulev raha äh, läheb kogu selle tegevuse rahastamiseks, aitäh suur tänu, Renew fraktsiooni nimel härra Donat. jah, Venemaa seadust peab arutama mitte ainult sellepärast, et see seab ohtu kodanikuühiskonna Venemaal, vaid ka seetõttu, et Venemaa maffiariik ei peatu Venemaa riigipiiridel, me oleme sellest korduvalt rääkinud. igasugune libainformatsioon ähvardab Euroopa Liitu seestpoolt. nüüd välisagentide seadus on suunatud vabaühenduste ja opositsiooniliidrite vastu ja mitte ainult Venemaal, vaid ka Ungaris. Nad nüüd katsetavad meie pinnal Venemaa meetodeid ja Ungaris tegutseb ka Vene spioonide kogum ning Venemaa propaganda on ka tunginud Ungari meediasse. me peame tagama vabaduse vabaühendustele ega tohi lasta neid sanktsioneerida ei Venemaal ega kuskil mujal. härra Romet Roheliste nimel, proua Romet. eile me siin kojas andsime Ilham Tootile Sahhrovi auhinna täna me räägime sellest murest, mis meil on Venemaa uue välisagentide seaduse pärast, mis seab ohtu ajakirjanikud ja vabaühendused. see näitab, et me eh, kaitseme neid, kes võitlevad mõttevabaduse eest nendes riikides, kes paraku ei kuulu vabade rahvaste liitu minulgi on olnud võimalus osaleda selles tegevuses ja ikka suureneb äh, rõhumine sedamööda, kuidas vaba mõte laieneb. eile meil oli Sahharova tseremoonia. teadke, et Boris Johnson on leidnud uued võimalused, kuidas äh, kinni hoida äh, aruannet, mis käsitleb Vene sekkumist eh, valimistesse Ühendkuningriigis. ma tänan. kaheteistkümnes detsembri meetmed piiravad jätkuvalt sõltumatu organisatsioonide ja Vene kodanike tegevust Venemaal seadused, mis on vastu võetud kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat viisteist, on võimaldanud vastutusele võtta äh, välismaiseid organisatsioone ja neid organisatsioone, kes saavad rahalist toetust väljastpoolt ja kes valitsusele ei meeldi. nüüd on seadust muudetud ja ulatust laiendatud, mis tähendab, et äh, surve selles valdkonnas kasvab veelgi, see läheb see on nagu Vene diktatuuri ajal. selline antidemokraatlik tagasilöök eh, rikub ka kõiki neid leppeid, mis Venemaa on sõlminud rahvusvahelisel areenil. jah, tuleb hukka mõista selline tagurlus ja isolatsioon. meil järgmine on proua Fox, fraktsioonilise kuuluvuseta jah, sõltumatud blogipidajad, ajakirjanikud on ohtu seatud selle seadusega, samuti meediavabadus on ohus. ma olen kuulnud ka siin kojas nii palju arutelusid, mis lihtsalt süüdistavad eh, välissekkumises kõike mustvalgena Euroopa Liitul, kui ta tahab nüüd kritiseerida Venemaad, peab kõigepealt korra majja lööma omaenda kojas, kui palju siin kojas on saadikud, volinikud Äh, ja teised äh, ka saanud äh, neilt süüdistuse, et ja sama rünnakud olid ka Ühendkuningriigi referendumi vastu, tsensorlus ja keelud ja selline mm, kokkuleppimine välisjõududega, see näitab, et ollakse antifoobia ja paranoia küüsis jah, sellega me ei mõtle tegelikult põhjust üle, miks üldsus on rahulolematu ja süüdistame hoopis välisjõudusid. jah, me peame, kui me Venemaa rünnakuid demokraatia vabaduse vastu kritiseerime, siis samas tuleb meil tegutseda ka siin kodus selle nimel, et kaitsta demokraatiat ja vabadust. kõigepealt tuleb kord majja luua oma kodus. ma tänan, härra Kelly, Rahvapartei fraktsioon. Venemaa niinimetatud välisagentide seadus on väga murettekitav kodanikuühiskonnale ja pressivabadusele Venemaal. Vene parlament jätkuvalt loob ajakirjanikele vaenuliku keskkonna, trahvib meediat ja äh, kodanikuühiskonnast, ajakirjanikul, opositsioonil on suured probleemid ja tulemuseks on enesetsensuur, kärbitakse sõnavabadust ja stigmatiseeritakse ajakirjanike opositsiooni. juba näeme, kuidas kodanikuühiskonna tegevusruum kitseneb Venemaal, üritatakse vaigistada ajakirjanikud ja inimõiguste kaitsjad ja ma kutsun üles Vene võime oma seadusaktid viima vastavusse rahvusvaheliste standarditega ja konventsioonidega. ma tänan ja järgmine on kolleeg Majorino, sotsiaaldemokraat. suur tänu, ajakirjandus, vabandus, vaba info on demokraatia õigusriigi jaoks esmatähtsad kuid Vladimir Putin teeb näo, nagu ta ei teaks seda. läbi uue seaduse, kui keegi saab väljastpoolt investeeringuid, kui selleks, et äh, saadakski Venemaal välisagentideks ja kõiki, kõikide järele valvati, kõigepealt olid need vabaühendused, kuid nüüd isegi blogijad kuuluvad selle seaduse alla on selge, et äh, tegemist on obsessiivse vajadusega kontrollida infoallikaid ja piirata igasugust äh, vastasseisu. Äh, küsimus, kas meie peaksime selle hukka mõistma? ma arvan, et peaksid sellele mõtlema siiski ka Putini sõbrad, kes istuvad meie seas. ja peame mõtlema, mida tähendab selline ühiskonna projekt, mida me ei või tolereerida kuna see on konfliktis meie väärtuste ja meie demokraatiaga. suur tänu, järgmine sõna härra Benjan Renew nimel. aitäh, president. seadusemuudatus lubab Vene valitsusel sõltumatuid ajakirjanikke ja blogijaid sihile võtta, kes on saatnud rahastamist mingisugusest välisallikast, nimetada neid välisagentideks see oli nõukogudeaegne termin oponentide jaoks, üksikisikud peavad äh, registreeruma või maksma vastasel korral trahve või minema isegi kaheks aastaks vangi. valitsuse kriitikud on seega löögi all ja see õhustab veelgi vaba ja sõltumatut me-, meediat ja sõnavabadust. kutsume enne valitsust üles ümber pöörama selle otsuse ja oma seadusaktid viima vastavusse kohustustega vastavalt rahvusvahelisele humanitaarõigusele ja selleks, et teha lõpp kodanikuühiskonna rühmade piiramisele ja sõltumatu ajakirjanduse piiramisele. on väga kahetsusväärne, et näeme sellist lähenemist Venemaalt, kuigi ta on tagasi võetud Euroopa Nõukogusse. suur tänu ja nüüd härra Roppe Roheliste nimel suur tänu, proua president, volinik, kolleegid. suurim oht, ähm, mis on Kremli, Kremli jaoks, on demokraatia. ja nüüd Venemaa tegutseb vabaühenduste vastu ja nende väheste sõltumatute meediaväljaannete vastu, mis on ainsaks usaldusväärse infoallikaks jäänud. Venemaa üritab suukorvistada ja mustata neid, kes on endiselt lootuseallikaks, võitlevad inimõiguste eest, keskkonnakaitse eest Venemaal ja kes üritavad kaitsta peamisi demokraatlikke väärtusi. välisagentide seadus näitab, et äh, Kreml kardab, Putin ja tema propagandamasin ei ole andnud soovitud tulemusi ja seega on režiim sattunud eksistentsiaalsesse kriisi, kaks rinnet, sisemine ja välimine on sekkutud need valimistesse ja referendumitesse teistes riikides ja see on, ja see on muutunud ras-, järjest raskemaks Venemaale. Venemaa tavakodanike kaitsel kaitseme eelkõige demokraatiat ja selle ellujäämist. aitäh, järgmisena proua Šoidrova Rahvapartei nimel. suur tänu, lugupeetud äh, kolleegid, mäletan väga hästi äh, sõnu äh, välisagendid ja mida see tähendas endises sotsialistlikus Tšehhoslovakkias ja kogu idablokis, mis oli Nõukogude diktatuuri kontrolli all. sellega tähistati dissidente, inimõiguste kaitsjaid, kes võitlevad äh, demokraatiate eest sellises riikides nagu Tšehhoslovakkia, Poola, Ungari ja teised. ja nüüd on meil Vene justiitsministeerium, kes kasutab seda terminit selleks, et taga kiusata soovimatuid organisatsioone ja üksikisikuid. Nende organisatsioonide nimekirjas on ka Tšehhi organisatsioon Inimesed hädas, mis on suurim äh, mittetulundusühing Euroopas, kes annab humanitaarabi, arenguabi ja haridusabi maailma kolmekümnes riigis. Äh, inimesed hädas, people in need, on toetanud kodanikuühiskonda Venemaal. ja on täiesti lubamatu, et äh, sõltumatu mittetulundusühing Euroopa Liidu liikmesriigist on nüüd äh, sattunud soovimatu välisegendi nimekirja. seega see seadus tuleb tühistada. proua Strugarja-Rinju. aitäh, president. raadio Vaba Euroopa edendas väga olulist rolli Ida-Euroopas kommunismi ajal ja sai rahastust ja ta on nüüd Putini mustas nimekirjas koos teiste meediaväljaannetega, kes on saanud läänest raha välisseadus, välisagentide seadus võeti algselt vastu aastal kaks tuhat kaksteist ja tegi kõik äh, meediaväljaanded, kes said välisrahastust äh, registrisse. Euroopa Parlament kritiseeris seda tõsiselt ja nüüd eelmisel kuul laiendati selle seaduse ulatust, ulatumaks äh, ajakirjanikeni, poliitilistele vastasteni. ja see on oht ajakirjandusvabaduse ajakirjandusvabadusele ja nagu me ütlesime juulis, see seadus tuleb kiiresti tühistada, kuivõrd see rikub rahvusvahelisi standardeid, me ei saa rääkida Venemaa olukorra normaliseerumisest, kui human-, kui inimõigusi Putini jaoks polegi olemas. meil on vaja midagi sarnast Magnitski seadusele aitäh, üheksa kolleegi on äh, soovinud sõna vaba mikrofoni ajal. saan anda sõna ainult kuuele inimesele, kahele igast fraktsioonist, härra Toomats on esimene Rahvapartei. doamna președinte. suur aitäh, president. kui keegi kahtles veel Putinis ja selles, et ta on diktaator, palun väga, siin on vastus selle seaduse näol see on äh, suunatud teatud inimeste vastu ja miks see vastu võeti, vastus on väga lihtne. küsimus on äh, nendes inimestes, kes tahavad äh, kaitsta teatud väärtusi Venemaal. demokraatia, sõnavabadus, põhiõigused ja nii edasi on mängus, aga see, mis toimub, peaks tõesti, me ei, olema meie jaoks häirekell, meie jaoks siin Euroopa Liidus õpetajad, ajakirjanikud äh,, arvamusliidrid Vene Föderatsioonis on võetud sihikule selle seadusemuutusega. Putin on saanud ohuks omaenda riigile. kõrge esindaja, palun võtke midagi ette selleks, et kaitsta neid miljoneid venemaalasi, kes äh, vaat-, tahavad vaadata Euroopa Liidule lootusega ja nüüd härra Lopez Aguilar. president, kõrge esindaja Borrell, parlamendi resolutsioon Venemaa välisagentide seaduse kohta sisaldab kahte prioriteeti, kõigepealt sõnavabadus, ligipääs infole, Daphne äh, Galitsia Caruana Saharovi auhind ja Venemaa ja tema sekkumis küberruumi Venemaal ja Euroopas Venemaa on tohutu suur naaber, Euroopa Liit tahab olla rahupiirkond ja Euroopa Nõukogu samuti on äh, Ukraina ja Gruusia ja sõdade vastu sõna võtnud ning samuti Aserbaidžaani ja Armeenia konfliktide osas on tu-, põhjust tunda muret Venemaa sekkumise üle küberruumis, nii et saatkem äh, selge sõnumi selleks, et austada blogijaid, ajakirjanikke, kõiki, kes äh, on äh, vaba arvamust äh, e-, sõnastamas Venemaal. aitäh, proua Talli, kuue. suur tänu, president, aastal kaks tuhat seitseteist kui välisagentide teema oli kõige aktiivsem USA valitsus sundis Sput-, Sputniku ja teisi Vene esindajaid registreeruma. tulemus on loomulikult see, et Venemaa vastas samaga, see on üks kõige põhilisemaid rahvusvaheliste suhete põhimõtteid igal tegevusel on oma tagajärjed ja vastureaktsioonid ja nüüd Venemaa teeb seda täpselt ja paraku tõenäoliselt on see meelevaldne, see on tragöödia sõltumatutele ajakirjanikele Venemaal aga vaatame, mida Ameerika Ühendriik on teinud oma välisagentide seaduse osas, et mõistmaks, kuhu see võis viia. Maria Putina äh, vanglas kui Vene spioon lihtsalt sellest, et ta oli venelane. küsimus ei ole lihtsalt selles, et Venemaa väärtused on kuidagi teistsugused meie omad, ei, nad lihtsalt äh, kopeerivad seda, mida nad näevad, et äh, lääneriigid teevad äh, mida kiiremini me lõpetame selle, et me näeme Vene agente kõikjal, seda parem see on, seda kiiremini saame dialoogi alustada. ja nüüd härra Pospišil Rahvapartei. suur aitäh, president see seadus on selge näi-, tõend sellest, et Venemaa režiim on muutunud järjest autoritaarsemaks, teame seda väga hästi Tšehhi Vabariigis sest paraku paljud Tšehhi poliitikud, kaasa arvatud president Miloš Zeman, toetavad Putini režiimi. tuleb öelda, et me peame protesteerima selle vastu ja mul on väga hea meel, et see resolutsioon on vastavuses eelmise parlamendi seisukohaga. me mõistes, kui ebademokraatlik on Venemaa režiim ja mõistes hulka inimõiguste rikkumised annek-, välisterritooriumide annekteerimine, katsed äh, sekkuda teiste riikide sisepoliitilisse olukorda, valimiskampaaniade mõjutamine ja nii edasi. Venemaa peab olema meie partner, kuid Putini režiim ei ole meie partner. seega tuleb härra äh, kõrge esindaja see selgelt ära välja öelda komisjoni poolt, jääge eelmise komisjoni kõrgusele, ärge alistuge Vene propagandale, jäägem järjekindlaks aitäh, järgmisena saab sõna proua Krapini. aitäh. me oleme juba seda kuulnud ja teame, et äh, endine NSV Liit oli äh, rõhuv äh, režiim, aga mida me nüüd näeme, tõesti viitab meie senisele kogemusele ja nüüd ma olen igati nõus selle resolutsiooni üle äh, hääletamisega, kuna äh, pressivabaduse mahasurumine on halb, sest nõnda ei tule tõde päevavalgele ja ainult inimesed, kes on Venemaal, kes teavad, mis toimub, nemad soovivad sõnavabadust, liikumisvabadust ja nii edasi. Endastki mõistame, toetame seda resolutsiooni. Nad on tõepoolest Euroopa eh, Liidu naab-, Liidu naaber, aga me peame sundima neid siiski demokraatia reegleid täitma. järgmisena no, saab sõna proua Modi aitäh. soomlasena elasin ma Venemaa naabruses ja saan öelda, et äh, äh, selle riigiga on meil alati olnud äh, suhteid, kontakte ja nii edasi, kuid praegu ei saa enam ajakirjanikud oma tööd teha, kodanikuühiskond on alla surutud ja see on tõesti Äh, väga äh, halb ja see olukord järjest halveneb. seega ma leian, et me ei saa niisugust asja taluda, kuna see annab tunnistust diktatuurist. ajakirjanikke on äh, tapetud, nagu näiteks mäletame Politkovskaja lugu ja seega me peame jätkama äh, tööd Venemaaga ja äh, kodanikuühiskonnaga, et niisugust äh, arengut vältida. järgmine, järgmisena saab, äh, viimasena saab sõna härra Borrell arutelu lõpetuseks. lugupeetud president, lugupeetud parlamendisaadikud, Euroopa Liidul on selge positsioon Venemaa välisagentide seaduse äh, kohta ja need viimased muudatused, millele härra Putin äh, alla kirjutas veel teisel detsembril, laiendavad äh, selle seaduse ulatust ja nüüd äh, hõlmatakse sellega ka üksikisikuid. ja paljud on teist siin selle üle muret väljendanud ja igati õigustatult kuna see nüüd on suunatud ka ajakirjanike ja blogijate vastu ja seega läheb jällegi sammu edasi meediavabaduse ja sõnavabaduse piiramise teel. alates kaks tuhat, aastast kaks tuhat kaksteist, kui see seadus kõigepealt Venemaal vastu võeti valitsusväliste organisatsioonide vastu, on äh, sada viiskümmend organisatsiooni äh, nimetatud välisagentideks, nad on äh, saanud trahve, neid on inspekteeritud, neid on häbimärgistatud. ja selle eesmärgiks on piirata ähm, põhivabadusi nendel organisatsioonidel, piirata nende ligipääsu äh, ressurssidele ja äh, nõrgestada kodanikuühiskonda kogu riigis. aastal kaks tuhat seitseteist laiendati seda seadusandlust äh, nõnda, et ka meediaorganisatsioonid, kes saavad kaudselt või otseselt välisrahastust, et ka neid saab siis välisagentideks äh, kvalifitseerida. jällegi on see äh, samm vähendanud sõltumatu äh, meedia tegutsemisruumi. ja see seadusandlus läheb ka vastuollu Venemaa kohustustega inimõiguste vallas. Euroopa Liit mõistab selle teravalt hukka Äh, ja äh, seda väljendas ka äh, Euroopa Liidu välisesindaja, kui nüüd selgus, et sõnavabadust seadusmuudatustega uuesti edasi piiratakse. me jätkame oma üleskutseid Vene võimudele, et nad lõpetaksid sõnavabaduse ja pressivabaduse äh, piiramist Venemaal on esmatähtis, et Vene kodanikud saaksid äh, assotsieerimisvabadust äh, kasutada, et nad saaksid osaleda vabalt valitsusväliste organisatsioonide tegevuses, mis edendavad inimõigusi ja põhivabadusi. Euroopa Liit jätkab Venemaa inimõigusaktivistide äh, ja kodanikuühiskonna aktivistide to-, toetamist, nagu oleme seni teinud, kuna see on Euroopa Liidu äh, tegevuspõhimõte, me äh, toetame avalike avalduste kaudu äh, toetame kohtumiste äh, kaudu, jälgime kohtuprotsesse, jälgime äh, olukorda ja juhime äh, tähelepanu puudujääkidele. me rõhutame, et on oluline Euroopa Inimõiguste Kohtu otsustest ja Euroopa Liidu Euroopa inimõiguste konventsioonist. suur tänu, äh, president, lugupeetud äh, tänud ka parlamendiliikmetele. aitäh, sellega on see arutelu äh, lõppenud, meil on seitse resolutsiooni ettepanekut, mille üle tulebki äh, hääletus täna ja hääletusega jätkame mõne minuti pärast.

Signori, stiamo... daamid ja härrad. Chiedo un po' di stile, stiamo... pisut eh, paremat stiili paluks, me siin oleme töökohas E lugupeetud kolleegid, täna kohus, Euroopa Liidu kohus tegi otsuse kohtuasjas viissada kaks üheksateist Junqueras Figueras. palun vaikust see on väga oluline kohtuotsus. see puudutab otseselt meie parlamendi koosseisu. me ei kaotanud aega, lasin teid oodata äh, ja see ei olnud lihtsalt selleks, et lasta teid oodata. sellel oli põhjus. Euroopa kohus langetas oma otsuse selliselt, et parlamentaarse mandaadi algus lähtub äh, valijate hääletusest. kohus deklareeris, et inimene, kelle valimine Euroopa Parlamenti on ametlikult välja kuulutatud pädeva ametivõimu poolt liikmesriigis, milles nimetatud valimised toimusid, omandab sellest hetkest Euroopa Parlamendi liikme staatuse ja seega laieneb talle ka parlamentaarse puutumatuse nõue vastavalt akrile neli protokollis, mis puudutab äh, privileege ja immuniteeti Euroopa Liidus. protokollo sui privilegi e läht-, alates hetkest, mil on välja kuulutatud tule, valimistulemus ametlikult ja järelikult pa. parlamendiliikme staatus on tagatud ainuüksi juba selle fakti põhjal ja alates väljakuulutamise hetkest. Euroopa Kohus lisaks otsustas, et puutumatus tähendab seda, et, et ka kitsendav meede saat-, saadiku suhtes tuleb tühistada selleks, et parlamendi liige saaks asuda tööd Euroopa Parlamendis ja viia läbi vajalikud toimingud. nii et juhul, kui pädev siseriiklik ametiasutus aga leiab, et selline meede tuleb alal hoida pärast seda, kui asjaomane isik on alutanud tööd, alustanud tööd Euroopa Parlamendi liikmena siis viis, esimesel võimalusel tuleb pöörduda Euroopa Parlamendi poolne ja ametiasu- ja see ametiasutus peab äh, soovima, et vastavalt artiklile üheksa Euroopa Parlament äh, tühistaks selle puutumatuse. Hispaania pädevad ametivõimud seega äh, peavad käituma vastavuses selle kohtuotsusega ja olen andnud Euroopa Parlamendi talitusele mandaadi hinnata Äh, esimesel võimalusel, milline on selle kohtuotsuse mõju meie parlamendi koosseisule. ja te, ja teavitan teid, et ei võta praegu kodukorda puutuvaid küsimusi siin aru, arutlusele, ei luba sõna võtta colleagues um, after this very clear statement by the jah, pärast seda väga selget avaldust presidendi poolt ei ole vaja enam tõstatada protseduurilisi küsimusi. ja ma tervitan Ukraina parlamendisaadikute delegatsiooni, kes osalesid Euroopa Liidu Ukraina Parlamentaarse Assotsiatsiooni komitee kümnendal kohtumisel eile ja täna see oli oluline kohtumine ja esimene pärast uue seadusloomeperioodi algust, seda nii Euroopa Parlamendi kui ka Ülemraada jaoks Ukrainas ja ka hea hetk, et tõesti koos arutada ambitsioonikat nägemust sellest, mida me tahame koos saavutada. mitmetahuline tugev koostöö meie parlamentide vahel sümboliseerib eh, meie pühendumist Euroopa teele, mille Ukraina on valinud ja ka meie toetuse konkretiseerimist sellel teel. tere tulemast meie parlamenti ja edu teile saadikute töös. Teie olete demokraatia tugevdamise ja süvendamise eesliinil ja nüüd asume hääletama. hääletamine. kõigepealt resolutsioon, mis puudutab inimõiguste, eh, sealhulgas usuvabaduste rikkumist Burkina Fasos. muudatusettepanek kaks, kes poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? kolm, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd hääletame resolutsiooni tervikuna, kes poolt, vastu, erapooletud, resolutsioon on vastu võetud ja saame edasi minna resolutsiooni juurde, mis käsitleb Afganistani ja eelkõige poiste väidetavat seksuaalset kuritarvitamist Logari provintsis. esimene lõige, algne tekst, nimeline hääletus, hääletus algas. Uh, hääletus lõppes. vastu võetud. väga nii-öelda pingeliselt, võib-olla ma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 erapooletud. resolutsioon Afganistani kohta on vastu võetud. järgmine resolutsioon Venemaa välisagentide seadus, meil on nimeline hääletus, lõige kolmteist esialgses tekstis hääletus algas, palun hääletage hääletus lõppes. vastu võetud ja nüüd resolutsioon tervikuna, kes poolt, vastu, erapooletud. sellega on resolutsioon vastu võetud. edasi resolutsioon eh, Rumeenia kaheksakümne üheksanda aasta detsembri revolutsiooni kolmekümnenda aastapäeva tähistamise kohta nimeline hääletus kogu resolutsiooni üle hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. edasi resolutsioon. hääletame resolutsiooni, mis käsitleb uiguuride olukorda Hiinas. ja esimene lõige esialgses tekstis kolmes osas, esimene osa, kes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nimeliselt kolmas osa hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek üks, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja resolutsioon tervikuna, kes poolt? vastu? erapooletud. seega resolutsioon olukorra kohta Hiinas, uiguuride olukorra kohta Hiinas on vastu võetud yes.. Yes. So we come uh, to järgmine on resolutsioon, mis käsitleb inimõiguste ja demokraatia olukorda Nicaraguas. lõige seitse esialgses tekstis kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa nimelise hääletusega, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud ja nüüd hääletame resolutsiooni tervikuna nimeliselt. palun hääletage, hääletus algas. hääletus lõppes ja vastu võetud. ja viimane resolutsioon, mis käsitleb eh, hiljuti Iraanis toimunud meeleavalduse vägivaldset mahasurumist, esimene lõige, kolmas muudatusettepanek, kes poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. lõige viis, esialgne tekst, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatus kaks pärast kuuendat lõiget, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud pärast põhjenduspunkti G esimene muudatus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame resolutsiooni tervikuna, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja ma soovin teile rahumeelset jõuluaega ja kohtume uuel aastal. We now come to the explanations of votes and I will give nüüd äh, läheme edasi hääletuste selgitustega, palun äh, lahkuge poole minuti jooksul saalist, et saaksime edasi minna. I'd now like to open the floor for uh, explanations of vote. nüüd alustaksime hääletuste äh, selgitustega. esmalt äh, Rumeenia kaheksakümne üheksanda aasta detsembri revolutsiooni kolmekümnenda aastapäeva tähistamine. Daniel Hanan saab esimesena sõna üheks minutiks, aitäh. Ähm, mul on äh, privileeg olnud äh, vaadata mm, Bukarestis revolutsioone, olin siis äh, kaheksateistaastane ja olin seal ühes ähm, paigas, kus oli ähm, äh, ainsana võimalik osta õlut, see oli täiesti uskumatu, mis, mis on Rumeeniaga pärast seda toimunud, kuid revolutsioonid toimusid ka Äh, mujal äh, Nõukogude äh, riikides. ja muidugi see puudutas õigusriiki, demokraatiat, põhivabadusi. inimesed mõistsid, et väga oluline on just, et otsustajad, poliitikud peavad ka vastust andma ja seda ütles ka Charles de Gaulle järgmisena saab sõna Ansel Šampatski. aitäh president, head kolleegid, nii nagu ka eelkõneleja kolleeg, sain ka äh, mina jälgida teleri äh, vahendusel Rumeenias äh, toimuvat, vaatasime, mis toimus Timisoaras ja teistes Rumeenia linnades. tol ajal kehtis seal kommunistlik diktatuur, mis püüdis äh, hävitada rahvaste mälu ja enesemääramist. see diktatuur püüdis äh, mõista, püüdis äh, leiutada uue mõiste Nõukogude kodanik Õnneks äh, see režiim varises kokku. Äh, Bukaresti tänavatel olid ka kokkupõrked äh, ja sellest said, kõigest said julgustust ka bulgaarlased, et oma vabaduse eest võidelda. suur tänu kõigile, kes nendes sündmustes osalesid ja palju õnne Rumeeniale selle aastapäeva puhul. aitäh, kolleeg Tšambaski järgmisena saab sõna Jan Zahra, teil üks minut. aitäh. tõepoolest on äh, hea, äh, kui saame nüüd tähistada seda revolutsiooni kolmekümnendat aastapäeva, see oli viimane NSV Liidu satelliitriik äh, selles kommunistlikus impeeriumis ja nüüd seal resolutsioonis äh, tõdeme, et äh, kahjuks äh, olid need sündmused küllaltki verised, kui see režiim seal kukutati ja meie oma, meie riigis oli nii-öelda sametrevolutsioon, meil ohvreid ei olnud, kommunistlik äh, režiim varises äh, ilma verevalamiseta kokku, loomulikult me jälgisime teleri vahendusel öö, äh, seda, mis toimus ja seda, kuidas siis öö, diktaator Ceausescu äh, kukutati ja siis äh, kavandati rahumeelseid äh, valimisi ja endastki mõista tuleb ka rõõmustada selle üle, et Euroopa Parlament on nüüd selle resolutsiooni vastu võtnud. härra Haugin, kas teil oli probleeme tõlkega või soovisite sõna no?? mul oli probleem tõlkega, see ei tulnud kanalisse, aga nüüd jälle töötab. aitäh. Eh, järgmisena saab eh, sõna härra Botos Renew Europe fraktsioonist jah, eh, ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes toetasid seda resolutsiooni, hääletasid selle poolt see on meie jaoks väga oluline hetk, see on ajalooline hetk ja ma olen väga õnnelik selle üle, et oleme näidanud siin Euroopa demokraatia templis, kui oluline oli see, mis juhtus kaheksakümne üheksandal aastal, seda kogu meie mandri ajaloo jaoks ja eriti äh, tänaks, äh, olen tänulik inimestele, kes äh, selle äh, vabaduse eest võitlesid või oma elugi andsid. see on väga oluline sõnum täna Euroopa Parlamendi poolt. aitäh, kolleeg Putus. nüüd läheme edasi uiguuride olukorra juurde Hiinas, selle puudutava resolutsiooni juurde ja järgmisena saab sõna kolleeg Pilde. jah, uiguuride äh, puhul peaks kehtima sama, mis äh, Birma rohingjade puhul inimõiguste alast olukorda ei tohi, äh, äh, selle puhul ei tohi ka äh, silma kinni pigistada, tuleb arvestada ka nende territoriaalset terviklikkust ja tuleb võidelda äärmusislamismi vastu. see puudutab meie põhivabadusi ja ka usuvabadusi. kahjuks aga eh, Hiina siin ei muutu. mida eh, arvata näiteks eh, kristlaste õiguste piiramisest aastast kaks tuhat seitseteist alates teatud andmete alusel on kristlikke kirikuid juba sulgetud ja mõned kannatavad erinevate äh, sanktsioonide all. muidugi Hiina on olnud alati autoritaarne, kuid äh, me peame olema omalt poolt äh, sirge seljaga ja paindumatud, aitäh. suur tänu, proua Pilde. järgmisena inimõiguste ja demokraatia alane olukord Nicaraguas. sõna saab Jan Zahradil üheks minutiks. aitäh. mina arvan, et on hea, et jälle selle küsimusega tegelesime, selle resolutsiooni vastu võtsime Euroopa Parlamendis Lõuna- ja Kesk-Ameerika puhul on meil siin vahel topeltstandardid. vasakpoolsed äh, nii-öelda kritiseerivad mõningaid äh, valitsusi, kes äh, ei pälvi piisavalt toetust, kritiseerivad Äh, näiteks Kolumbia äh, president, aga Kuuba või Nicaragua või Boliivia äh, puhul, kui president peab riigist põgenema, siis on nad märksa mõõdukamad, rääkides inimõiguste rikkumistest, kuid nendest tuleb rääkida ja siin ei tohiks olla topeltstandardeid. järgmisena saab sõna kolleeg Patrick Breyer aitäh. Äh, piraatide delegatsioon on mm, selle mm, poolt, et inimõiguste rikkumiste eest tuleb vastust andma, anda ka äh, sanktsioonide äh, kaudu, kuid see peaks toimuma rahvusvaheliste äh, lepete ja õiguste kohaselt ja ka ÜRO reeglite kohaselt. see resolutsioon Nicaragua kohta ei äh, arvesta äh, nende nõuetega, kutsudes äh, üles meetmetele Nicaragua presidendi vastu, mistõttu me otsustasime jääda erapooletuks selle äh, eraldi hääletuse puhul. nüüd läheme edasi Iraani protestida maasurumist äh, puudutava resolutsiooni juurde. järgmisena saabki sõna Matthew Patron. aitäh, mina hääletasin selle resolutsiooni äh, poolt, äh, mis puudutas Iraani meelevaldse vägivaldset mahasurumist ja äh, endastki äh, mõista on äh, ääretult nördimust äh, tekitav et äh, nii palju ohvreid seal oli ja äh, ebaseaduslikult kinni peetud isikud tuleks äh, vabastada, kuid mm, mu kolleegidele väga meeldib siin kritiseerida Ameerikat ja Trumpi, kuid Ameerika on ainus äh, riik siiski, kellel on ainsalt, ainsana võimalusi, ressursse ja vahendeid, mida me, äh, mida, et saavutada seda, mida meie soovime siin selle resolutsiooniga saavutada, seega edasi liikudes Ehm, ehm, me peaksime siiski austama seda, kes on meie liitlast, kes on meid äh, aastaid äh, kaitsnud ja toetanud, nii et kui me tahame Iraani vastu tegutseda, siis peaksime liitlast otsima Washingtonist. suur tänu, härra Patten. Äh, nüüd peatame istungi täna kella kolmeni. soovin kõigile toredat puhkust. sellega on meie töö jälle alanud, eelmise istungi protokoll on olemas, kas on muudatusi sellesse, ei ole, sellisel juhul protokolli kiidame heaks. ja asume kohe päevakorra juurde komisjoni avaldus, mis puudutab USA kaubandusesindaja teadet uurimise alustamise kohta kaubandusseaduse kolmsada üks jao alusel seoses digi teenuste maksuga. ja ütlen teile, kui te soovite sõna, siis pannul andke sellest teada elektrooniliselt oma kaarti kasutades, nii saate sõna vaba mikrofoni voorus ja alustas, alustuseks on meil komisjoni avaldus volinik Phil Hoganilt, palun. suur tänu, president, lugupeetud saadikud, kõik kolm jah, kakskümmend aastat komisjonis on tehtud kaks ettepanekut, et ka digitaalteenused oleksid maksudega hõlmatud ja see suur ulatuslik lahendus tugineb mm, digitaalsele kohalolekule ja annab võimaluse siis maksu määrata. me parlament aasta tagasi, kolmekümnendal detsembril eh, toetas eh, seda komisjoni ettepanekut ja digiteenuste maksu ettepanek eh, tuli välja selleks ajaks, kuni OECD tasandil sünnib ulatuslik lahendus ja paraku ajapikku on maksubaas digitaalühiskonnas üha õõnenenud ja sellepärast ka see ettepanek ja me loodame, et meiepoolne ettepanek kiirendab ka läbirääkimisi OECD tasandil, et leida ülemaailmne lahendus digimaksule. paraku nõukogu ei leidnud kokkulepet kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta alguses komisjoni ettepaneku osas ja Prantsusmaa liikus edasi üksi selleks, et digiteenused maksustada ja selle peale USA juulikuus kaks tuhat üheksateist käivitas oma uuringu ja see on esimene selline digimaksu osas, ehkki Prantsusmaa ei ole mitte esimene riik, kes sellise maksu on kehtestanud. Macron ja Trump äh, on kokku leppinud, et Prantsusmaa võtab maksu edasi ja kui Prantsuse maksu ja OECD globaalse lahenduse vahel saab olema erinevus, siis ka hüvitab Prantsusmaa äriühingutele võetud maksu. aga kõigele vaatamata USA kaubandusesindaja kuulutas kaks tuhat üheksateist, et digimaks, eh, mis Prantsusmaa kehtestas, kärbib kaubavahetust Prantsusmaa ja USA vahel ja on diskrimineeriv ja varem on seesugust äh, suhtumist ainult Hiina puhul, ebaõiglaste kaubandussuhete puhul rakendatud USA poolt. Äh, USA äh, on ka rahvusvaheliselt ja siseriiklikult kohustunud varasematel WTO ja OECD eeskirjadele tuginema ja on kohustunud varem multilateraalselt kaubandussüsteemile tuginema ja nii probleemid lahendama. Euroopa Liit nüüd kaitseb oma liikmesriike, kui üks kaubandusosapool ühi-, ühepoolseid meetmeid rakendab mõne tema liikme vastu. ja nõukogu jõustamisregulatsioon äh, saadab selge signaali, et Euroopa Liit kaitseb ennast mitmepoolses kaubandussüsteemis tahan öelda, et asi valmistab komisjonile suurt muret, kui USA tõesti kehtestab tariifid Euroopa Liidu vastu ja tuginedes ühepoolsele otsusele öö, eh, oma seitsmekümne neljanda aasta kaubandusseaduse paragrahvile kolmsada üks ja pöörab selle Euroopa Liidu vastu. üheksakümne viiendal aastal loodi WTO ja USA peaks öö, eh, põhikirja kohaselt ikkagi lahendusi otsima ja mitte ühepoolseid meetmeid kehtestama. suur tänu, volinik Hogan. ja nüüd kolleeg Vedren, palun. aitäh, härra president, härra volinik. täna oleme siia tulnud äh, viimaseks aruteluks täiskogul aastal kaks tuhat üheksateist, see arutelu kajastab olukorda, millega oleme tegelikult pidanud tegelema juba mitu aastat rahvusvahelise kaubanduse kontekstis. rahvusvahelise, vaheline kaubandus, nagu teame, on sattunud väga keerukasse ajastusse, maailm on muutunud, Hiina, digimajandus, kuid rahvusvahelise kaubanduse reeglid, kas need on ka kohanenud, ma ei usu. ikkagi, nagu ka teie, kaitsen ma alati tasakaalustatud rahvusvahelist kaubandust, mis on reeglitepõhine. täna meie eurooplased, neile avaldatakse survet ja Donald Trump on meid taas kord sihikule võtnud. kõigepealt öö, äh, otsustas ta maksustada Euroopa terast ja alumiiniumi kaks aastat tagasi täiesti ebaseaduslikult Euroopa, Euroopa Liit vastas, kuid milline oli selle vastuse tõhusus, alates oktoobri keskpaigast meil ei põllumajandustootjad Euroopas peavad maksma täiendavaid kahekümne viie protsendilisi tollimakse äh, seoses Airbus Boeingu asjaga ja jällegi ku-, Trump kehtestas kuus koma kaheksa miljardi ulatuses sanktsioone sanktsioone ja nagu te mäletate viimati, kui me sellest rääkisime, et Trump ütles, et ta kavatseb maksustada kuni saja protsendi ulatuses kaks koma neli miljardit äh, Prantsuse tooteid digimaksu kontekstis, see on väga murettekitav. Renew fraktsiooni ja Renessansi delegatsiooni algatusel soovisime, et et me rääkisime sellest enne jaanuari, mis on ameeriklaste poolt seatud tähtaeg. tuleb mõista olukorra tõsisust ja ma tean, et härra volinik, te jagate seda muret. mida siis Donald Trump meile ette heidab? ta leiab, et digiteenuste maks on diskrimineeriv. minu meelest see on see täiesti vale. see maks on õiglane panus, mille, mida peavad maksma digisektori ettevõtted. Euroopa Liit tahab toetada rahvusvahelise lahenduse leidmist OCD konteksti, OECD kontekstis tuleb õiglaselt maksustada digiettevõtteid ja tuleb tagada võrdne konkurents. Donald Trump võttis sihikule Prantsuse majanduse lipulaevad šampus, rokkforijuust või kosmeetikavahendid, käekotid. ta on sihikule võtnud äh, just kõige kallihinnalisemad sektorid ja kui sihikul on võetud Prantsusmaa ja Euroopa suurettevõtted, kuid samuti ka eelkõige väikeettevõtted, põllumehed, keda see kõige valusamalt tabab, see uus maks võib olla, osutuda neile surmavaks ja nad ja just põllumehed peavad maksma väga kallist hinda kaubanduspingete eest. Eh, vastasel ja me peame võtma sellisel juhul toetusmeetmeid vastu. täna tahaksin rõhutada mitut aspekti. kõigepealt dialoogi tähtsust. meil on kaks suurt partnerit ja siin peab valitsema dialoog. peame tegema lõpu sellele vägivaika veole. Euroopa Liit on alati näidanud, et ta on avatud aruteludele, loodetavasti ameeriklased kuulavad meid. see kaubanduspingete eskaleerumine toob kaasa ainult kaotajad tuleb leida selline lahendus, millest võidaksid kõik, sest eelkõige tootjad, aga ka tarbijad kannatavad mõlemal pool Atlandi ookeani, kui lahendust ei leita. lisaks ühtseks jäämise vajadus, peame säilitama solidaarsuse liikmesriikide vahel, see kuulub meie väärtuste hulka. just äh, ühtsuses loodi Euroopa Liit, see on meie DNA. ja ma tänan teid, volinik Hogan, et kinnitasite veel kord täna, et ühtsuses peitub meie jõud. ja see arutelu näitab ka, et oleme kriisiolukorras, me peame meie kaubanduspoliitikat oluliselt tõhustama. vastasel korral kannatab meie majandus. Euroopa Liit on maailma suurim kaubandusjõud ja on aeg seda jõudu rohkem esile tuua ja ründavamalt. lõpetuseks Ameerika Ühendriikide uue teate valguses minu tänane sõnum on selge. eskaleerumine jätkub ja see ei ole lahendus, mis oleks mõistlik ega jätkusuutlik. sellel tuleb teha lõpp, tänan teid suur tänu ja nüüd kolm minutit, kolleeg Zambatski. aitäh, president, volinik Hogan, lugupeetud kolleeg Marip Šervedrin, head kolleegid. minu jaoks on privileeg osaleda sellel väga ägedal arutelul siin täiskogu saalis. see näitab, kuivõrd Äh, parlamendiliikmed peavad oluliseks sellist teemat. on neli parlamendiliiget, kes on kohal seitsmesaja viiekümne ühest. see on tõesti kõnekas, isegi kui meil on tegemist jõulueelse ajaga. ma tahaksin avaldada teile tunnustust, president, te olete kõneajaga olnud väga range. Lumis on piisavalt liikmeid selleks, et mängida kaardimängu, neli on meid. ilmselt on siin ka teisi, kes võimaldavad meil seda arutelu pidada. on ka vaat-, on pealtvaatajaid. kuid tegelikult digitaalse teenuse maks puudutab kõiki rakendusi, mida meie kodanikud kasutavad, kõiki seadmeid, kõiki digiteenuseid, mida kodanikud kasutavad no näete siis, kui huvitatud me oleme sellest arutelust, kuid räägime asjast kümnendal juulil kaks tuhat üheksateist Ameerika kaubandusesindaja algatas uurimise Prantsuse digimaksu kohta. vastavast kaubandusseadusele on kavas kolmeprotsendiline maks aasta tulu osas, kui ettevõte osutab digiteenuseid Prantsuse turul. ettevõtteid kes vähemalt seitsesada viiskümmend miljonit eurot teenivad kogu maailmas ja kakskümmend viis miljonit eurot tulu Prantsusmaal, neid puudutab see. mõnede Prantsuse ametnike avaldused näitavad, et äh, see maks on ebaproportsionaalne ja, ja võtab või ebaõiglaselt sihikule mõned Ameerika ettevõtted. suhet, suhted naabritega on väga keerukas küsimus Ameerikaga pingete tekitamine ei ole meie huvides, võtame näiteks kas või kaubandussõja Hiinaga. seda me ei tohi lubada, sest Ameerika Ühendriik on meie lähim kaubanduspartner. räägime vabast kaubandusest, aga ja seda on ainus viis, kuidas tagada jõukus. Prantsusmaa ei ole kogu Euroopa ja ma loodan, et teised liikmesriigid ei järgi Prantsusmaad juhiksin teie tähelepanu veel millelegi. siin täiskogu saalis räägime sageli maksukoorma ühtlustamisest liikmesriikide vahel. Neid üleskutseid teevad tavaliselt kommunistidest kolleegid. me oleme kindlalt selliste ettepanekute vastu. maksupoliitika peab jääma rangelt liikmesriikide pädevusse ja tänan teid äh, kannatlikkuse kuulamise, kannatliku kuulamise eest ja häid pühi suur tänu, härra Tšambatski, ma tahaksin natuke korrigeerida. meid ei ole mitte neli, vaid viis. minu te unustasite ära. minu peab alati ka arvesse võtma. vaba mikrofoni voorus ühtegi sõnasoovi ei ole. annan sõna volinik Hoganile ah,. siiski, üks sõnasoov on vaba mikrofoni soov Uh, jah, vabandust, ma ei jõudnud äh, enne märku anda, daamid ja härrad ähm, ma ütlen oma äh, ECR kolleegile vastuseks, et on jah kahju, et meil ei ole siin rohkem saadikuid selle olulise arutelu juures volinik äh, Hoganile. ma tean, et teie meeskond töötab väga jõudsalt, ehkki te ei ole veel palju jõudnud äh, teha. ja äh, mina äh, äh, Midlandi esindajana äh, kutsun teid üles äh, tegutsema äh, selles äh, vallas äh, edasi ja äh, leidma lahendusi USA-ga nendel keerulistel aegadel äh, ja äh, meie igal juhul äh, Iirimaalt oleme nõus äh, igati selles aitama. suur tänu, kolleeg Walsh ja nüüd volinik Hogan. aitäh. tahtsin tänada mm, kõnelejaid selle pühendumise eest, mida nad üles näitasid Äh, kindlasti jätkame oma jõupingutusi Ameerika Ühendriikide suunal ja ka oma teiste äh, partneritega äh, digiteenuste maksu teemal. jaanuaris ma lähen Ameerika Ühendriikidesse, püüame selle lahenduseni mm, jõuda. president, suur tänu teile ja teie meeskonnale ja soovin teile äh, toredat pühade aega, aitäh! Ähm, suur tänu, härra volinik, daamid ja härrad. sellega me oleme jõudnud kaks tuhat üheksateist istungjärgu lõppu. jah, me teame, kuidas äh, neljapäeva pärastlõuna alati välja näeb. kõik, kes pidid ära sõitma, on seda teinud, külalisi ka ei ole ja äh, tahan äh, öelda, et äh, ei tasu siis kaevelda neljapäeva pärastlõunal selle üle, et kedagi ei ole, kõik ju salvestatakse, seda on võimalik uuesti üle lugeda. ja kui siis jah, hakatakse pärast kuulama kõnesid, keegi ei tea tegelikult, mis päevaga tegemist oli nii et äh, kuulajale tundub, et saal oli täis võib-olla. nii et tahan teile tõesti õnnistatud jõuluaega soovida ja head järgmise aasta algust. soovin teile palju edu. Äh, jah, sellest ei ole, seda ei ole kunagi liiga palju edu meie koduriikides ja ma tänan äh, saadikuid, tänan komisjoni, tänan kõiki teenistusi minu paremal ja vasakul käel. ja ka meie tõlke seal ekraan, akende taga. sest ilma tõlkideta enamik meist ei saaks asjast aru ja meistki saadaks palju vähem aru kui me räägiksime võõraid keeli oma aktsentidega, nii et edu teile ja tänu. jah, ja praegu, kui keegi tahaks midagi küsida sinise kaardi küsimusega, siis ma annaksin sõna, tavaliselt ma olen väga range sellega. Поздравявам ви, винаги сте бил строг в следването на времето и така трябва да бъде. По отношение на Te peate äh, ajast äh, siiski täpselt kinni pidama. ja me peame mõtlema siin ajakava osas ka sellele, kas äh, neljapäeva pärastlõunal on ikka mõtet siin mõttevahetust pidada. sellele tuleks mõelda sooviksin tänada teid, presidendi kom-, volinikku, komisjoni, tõlke, soovin kõigile soredaid jõule, head uut aastat! suur tänu, kolleeg Tšambatski. istungi protokoll esitatakse järgmisele istungile heaks kinnitamiseks. ja ei ole ka mingeid muid teadaandeid komisjonidesse, delegatsioonidesse määramise kohta ja sellega on meie töö lõppenud